sono stato autorevolmente sollecitato da, sono stato autorevolmente sollecitato da un collega molto importante e quindi procedo immediatamente ai lavori. väga oluline kolleeg andis mulle ülesanne olla esimeheks. nüüd päevakorra vastuvõtmise juurde eile te saite uuendatud päevakorra, meil on uus äh, päevakorrapunkt, volinik Füüle tuleb meie juurde, et rääkida naabruspoliitikast. tundub, et äh, meil on tõlkega probleeme, äh, seal tõlge hüppab pidevalt inglise ja prantsuse kanali vahet ja esimene punkt, päevakorra vastuvõtmine. eile te saite päevakorra uuendatud versiooni, kas tõlge nüüd äh, toimib? esimene päevakorrapunkt, päevakorra kinnitamine I think, I think the French translation was on the wrong ah, channel. Okay. tundub, et prantsusekeelne tõlge tuli valelt kanalilt. ma võin siin ju uhkustada ja rääkida inglise keelt, aga chiedi alla cabina inglese di parlare, vediamo se funziona. E chiedo alla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 ja meil on uus punkt seal, see puudutab seda, et äh, volinik Füüle räägib äh, meile naabruspoliitika ülevaatamisest. ja seda sellepärast, et Islandi välisminister siia ei jõua täiesti ilmsetel põhjustel kui te olete käesolevaga nõus, siis päevakord on kinnitatud, nüüd edasi koosoleku protokolli kinnitamine kaksteist kuni kolmteist aprill ja üheksateist kuni kakskümmend aprill. kui vastuväiteid ei ole, siis on need mõlemad protokollid käesolevaga kinnitatud. punkt kolm. mina asendan siin esimees Albertinit, tal on poliitilised kohustused Itaalias ja tal on väga kahju, et ta ei saa täna siin olla ja üritan teda väärikalt asendada. annan teile teada, et kaheksandal septembril jääb koosolek ära, see on neljapäevane päev, selle asemel kohtume kaheteistkümnendal septembril esmaspäeval Strasbourgis. punkt neli ahveti kuuepealine delegatsioon käis kahekümne kuuendast kahekümne seitsmenda aprillini Usbekistanis ja kakskümmend üheksa kuni kakskümmend kaheksa aprill olid kaheksa Aasia delegatsiooni liiget külas Turkmenistanis. proua Anna Komes esindas meie komisjoni Usbekistanis, ta oli delegatsiooni juht mõlemaid äh, delegatsioone juhatas äh, härra äh, Svoboda, kes asendas Kesk-Aasia delegatsiooni esimeest. ma tahaksingi anda kõigepealt sõna kolleegidele Komešile ja Svobodale, et nad saaksid rääkida sellest, mis toimus külaskäikude raames ja kõigepealt proua Komeš, palun. I, I, um, I would like to tänan. ma tahaksin rääkida Euroopa Parlamendi delegatsiooni külaskäigust Usbekistani. Need liikmed, kes käisid Usbekistanis, tegid järelduse, et meil on tegemist riigiga, kus me peame olema aktiivsemalt kaasatud isolatsioon ei ole lahendus ja seda kõike arvestades, äh, millised probleemid seal riigis on inimõigustega. inimõiguste olukord on äh, kohutav, eriti kuna lapstööjõud äh, on laialdaselt kasutusel, see on lausa riiklik poliitika. me üritasime tõstatada neid äh, küsimusi oma Usbeki vastuvõtjatega, nad ei põiganud kõrvale aruteludest, olgugi et neil olid äh, meiega eriarvamused. osad äh, üritasid eitada lapstööjõu probleemi. üks parlamendiliige näiteks eitas seda probleemi. aga Nad äh, siiski osalesid aruteludes ja loomulikult äh, tõstatasid ka teemasid, mis puudutavad Euroopa Liidu äh, puudujääke, aga see meid tasakaalust välja ei viinud. me toonitasime, et Euroopa Liit ise on esimene, kes juhib tähelepanu puudustele oma piirides ja mis puudutab nüüd inimõigusi, siis me rääkisime konkreetsetest juhtumitest ja pärast visiiti kohtusime Usbekistani saadikuga ja saime nimekirja, detailse nimekirja juhtumitest, mis puudutasid vangistatuid. saadik äh, andis meile kiiresti kirjaliku vastuse, ma analüüsin parasjagu seda vastust meie info põhjal. igal juhul saadikupoolne tegutsemine näitab üles äh, tahet äh, suhelda Euroopa Liiduga. ja minevikus ei ole see mitte nii olnud inimõiguste küsimustes meil on suured eriarvamused. me loomulikult mainisime Antidžani massivmõrva ja selle uurimise vajadust. ametlik äh, seisukoht on selline, et see juhtum on lõpetatud. me kohtusime ka mõningate inimõiguste kaitsjatega ja kodanikuühiskonna esindajatega. Nemad olid arvamusel, et äh, edu ei saavutada, kui me peame Andidžaani tähtsamaks kui teisi inimõiguste juhtumeid. tegime samuti tähelepaneku, et Usbekistan on väga teadlik oma positsioonist Kesk-Aasias, kuna tal on kõige suurem rahvastik ja tal on väga mõjus äh, ajalooline traditsioon. Euroopa Liit äh, võiks äh, aidata Usbekistanil leida mitmeid piirkondlikke lahendusi äh, piiriülestele probleemidele, nagu näiteks äh, veepuudus Kesk-Aasias. seoses sellega me täheldasime usbekkide huvi selle vastu, et äh, Euroopa Liit aitaks neil äh, siluda ähm, suhteid naaberriikidega, eriti just veemajanduse küsimustes mis puudutab äh, suhteid naaberriikidega, siis usbekid äh, kritiseerisid äh, seda, et me käsitleme regiooni tervikuna. Nemad sooviksid et oleks erinev lähenemine ja rahade eraldamine riigiti. Nad vihjasid sellele, et me tekitame Kasahstani toetamisega olukorda, kus Kasahstan oleks nagu liider seal piirkonnas ja nii edasi. ühesõnaga, Euroopa Liidu kaasatuse aktiviseerimine kindlasti parandaks olukorda seal, eriti just inimõiguste valdkonnas ja lapstööjõu osas. Ähm, jah, põhiliselt on see probleem põllumajanduses, äh, puuvilja saagi korjamisel. ja see kõik on seotud siis vanade põllumajandustraditsioonidega meie omalt poolt äh, tõstatasime mitmed põhimõttelised küsimused, nagu näiteks ähm, sõnavabadus, selleks, et äh, meie arutelud oleksid sisukad ja mõttekad, näiteks ka tehnilistes valdkondades, siis äh, käimas on Tempuse projekt, mida hinnatakse kõrgelt aga kodanikuühiskonna esindajad kurtsid, et äh, selle projekti kohta on väga vähe infot, äh, Usbeki kodanikud ei saagi sellest äh, projektist kasu taotleda. Usbeki üliõpilased ei saa võimalust välismaal õppida. meie kohtumised kodanikuühiskonna esindajatega olid huvitavad, aga me ei kohtunud kõikide nende inimestega, kellega me soovisime kohtuda. paljud inimesed lihtsalt ei saanud kohtumisele tulla. kui nad oleksid tulnud, siis nad oleksid sattunud ohtu Usbekistan äh, peaks äh, allkirjastama Orhüsi konventsiooni, mis äh, avaldaks tugevalt mõju keskkonnapoliitikale. seda arvasid kodanikuühiskonna esindajad, kellega me kohtusime, juhiti tähelepanu ka demokraatlike reformide vajadusele. kodanikuühiskonna esindajad toonitasid, et tuleks äh, teha ka midagi Usbeki võõrtööliste heaks, kes töötavad Venemaal. nii et äh, Euroopa Liit peaks olema sisukamalt kaasatud äh, inimõiguste küsimusse. praegu on dialoog suhteliselt sisutu olnud, meie peame aga rääkima konkreetsetest äh, juhtumitest. meil peaks olema Usbekistanis oma delegatsioon, parlamendi delegatsioon, mitte lihtsalt selline Euroopa maja, nagu seal praegu on. me peaksime reageerima taotlusele, et Euroopa Liit peaks olema aktiivsem seal regionaalsel tasandil, kuna paljudele probleemidele saab leida lahendust ainult regionaalse koostöö kaudu, tänan. Grazie, kolleeg Gomes, la parola al kolleeg Svoboda. aitäh kolleeg Gomesile, palun härra Svoboda. Um, all... suur tänu, kõigepealt hindan väga kõrgelt delegatsiooni tehtud tööd muidugi eriti Anna Gomesi ja meie komisjoni, kuid ka inimõiguste allkomisjoni poolt tehtud tööd, meil oli väga viljakas külaskäik. tahtsin öelda midagi kaasatuse kohta. ma arvan, et on vastuvõetamatu, et me tahame nendelt riikidelt naftat, gaasi, demokraatiat ja inimõigusi, kuid me seal ei ole tegelikku Euroopa delegatsiooni. meil ei ole seal delegatsiooni, seega ilmselt oleme nõus, et nii Usbekistanis kui ka Turkmenistanis on meil vaja tugevat esindatust ja tugevat kaasatust. erinevalt Usbekistanist on Turkmenistanis avanemise protsess hilisem ja piiratum, sellepärast me teame ja nemad ka teavad, et kõik ei ole veel äh, hästi, kuid meil on vaja dialoogipartnereid ja dialoog on juba alanud, kuid me loodame sellest veel rohkemat. parlamendis lei-, aset leidnud arutelu oli pigem äh, nendepoolne ettekanne ja meiepoolne arutelu välisministriga, aga oli meil tunduvalt pikem arutelu kui ette nähtud see oli mõlemalt poolt üsna pingeline ja me teame ka, et seal äh, ruumis oli teisigi kõrvu, kellele samuti välisminister pidi oma sõnumi suunama. samuti püüdsime tegeleda individuaalsete inimõiguste juhtumitega, saime konkreetseid vastuseid nende kohta, need ei olnud alati rahuldust pakkuvad, ainult ühe puhul oli vastus rahuldav kus isik vabastati psühhiaatria haiglast. kuid inimõigused on väga oluline teema. ma ei taha inimõigusi piirata siin ainult poliitiliste inimõigustega, sest tegemist on ka majandus- ja sotsiaalküsimusega mõlemas riigis. seega me peaksime väga selgelt väljendama seda, et inimõigus, inimõigused ei puuduta mitte ainult konkreetseid isikuid, vaid ka ühiskonda laiemalt. muidugi on edusamme tehtud, kuid sellest hoolimata ei taha me öelda, et me tahame üht või teist, me tahame mõlemat, me tahame nii majandus- ja sotsiaalarengut kui ka isiklike inimõiguste teemade arengut. Turkmenistanis nagu ka Usbekistanis mõeldakse nüüd opositsioonipartei loomisele või vähemalt sellise võimaluse avamisele, et oleks mitu parteid. meile öeldi, et selline võimalus on juba olemas, aga keegi ei loo uut parteid. ma ei tea, Turkmenistanis kas ma julgeksin seal luua uut parteid, sest see ei oleks seal nii lihtne kui mõnes meie riigis, kuid ma arvan, et me peame siiski seal püüdma edusamme läbi suruda. küsimus on see, kuidas me reageerime. nagu Anna Komes ütles, äh, Usbekistanis ja Turkmenistanis peame avama Euroopa Liidu delegatsiooni, näitama seal oma kohalolu ja pühendumust. samuti on meil veel päevakorras ka Nikolo raport, mis siin kojas vastu võeti. olen põhimõtteliselt nõus kõigega, mis raportis kirjas on. küsimus on selles, millal me peaksime, ma ei ole veel raportööriga saanud rääkida, ma arvan, et enamus ja ka esimeste konverents on selle päevakorda võtnud, on sellel nõul, et kui meil on koostöölepe riigiga, siis meil peaks olema parlamentaarsel tasandil vähemalt dialoog. viis aastat tagasi oli kohtumine Ashgabadis, kuid meie kohalolust ei huvitanud keegi, nüüd on nad huvitatud ja meil on olnud juba huvitavaid kohtumisi. kuid me ütlesime välisministrile väga selgelt, et me tahame ka vastuteenet, et nende esindajad saaksid tulla Brüsselisse ja me saaksime nendega siin arutleda. me tahame, et selline partnerlus oleks osa koostööleppest. ja teiseks on juba teatud valmisolek olemas, kuid mitte veel täielikult, et nad kutsuvad ka ÜRO eriraportöörid erinevate teemadega tegelemiseks nii et äh, rahvusvaheline koostöö inimõiguste teemal oleks väga oluline siin. ma arvan, et kui me selle päevakorda võtame, siis me peaksime kasutama mitut nädalat enne koostöölepet sõlmimist, et välja tuua selge kaasatus ÜRO raamistiku ja äh, inimõiguste küsimus ja teiseks äh, parlamentaarne dialoog Euroopa Liiduga. teades, et nende parlamentaare ei valita samamoodi nagu siin, kuid me teame, et seal on siiski inimesi, kellega saab kõneleda ja mõne aasta pärast võib see dialoog olla sama tugev kui Usbekistaniga, võib-olla isegi tugevam. see oli siis minu lühike ülevaade Turkmenistanis toimunust ja ma arvan, et meie kaasatus on seal väga oluline. see on väga oluline majandus- ja sotsiaalarengu huvides ja inimõiguste huvides samuti ja ka samuti meie huvides. Grazie, eh, il prossimo intervento la col-. suur tänu. proua Kill Nielsen, palun, Roheliste nimel. suur tänu, härra esimees. tahaksin tulenevalt delegatsiooni juhtide öeldust ka omalt poolt midagi lisada. meie koostööd nende režiimidega ei saa teha, kahjustades sealsete rahvaste inimõigusi. Neile ei tohiks anda sellist tühja tšekki, mille nad saavad ise vastavalt oma soovile ära täita Usbekistani vastased sanktsioonid kaotati kahe tuhande, nüüd oleme jõudnud maikuusse ja ma tahaksin avaldada austust kõikidele inimestele, kes kannatasid maikuus kaks tuhat viis ning äh, kokkuvõttes neid, arvatakse, et neid õudusi ei juhtunudki seal riigis. mina tahaksin aga sellest rääkida. me ei saa lihtsalt äh, kuidagi silma kinni pigistada nii dramaatiliste sündmuste osas Euroopa Liit otsustas kahe tuhande üheksandal aastal need kurikuulsad sanktsioonid tühistada ja me teame, et mõningatel riikidel oli rohkem põhjusi kui teistel selle tegemiseks. mingisugust uurimist Dižaanis äh, äh, toimunu kohta ei toimunud. ei olnud võimalik käia ka vanglates meediakanalite ning rahva, rahvavastane äh, repressioon järjest süveneb ja, ja suleti ka Human Rights Watchi büroo Tashkentis. ja veel üks äh, näide suhetest sellise režiimiga, te teate, et Kasahstan äh, liitus kahe tuhande kümnendal aastal OSCE-ga, sellepärast et äh, selle riigi juhid lubasid reforme. tulemuseks, nagu me praegu teame, oli aga see, et vastupidi, tegelikult toimus seal riigis tagasiminek kodanikuvabaduste osas ning äh, äh, sõnavabaduse ja pressivabaduse osas, nii et ma tahaksin rõhutada siin seda riski anda neile vabad käed anda sellistele režiimidele vabad käed. teiselt poolt ka meie võime olla instrumentaliseerimise ohvriks. mul jäi mulje, et äh, usbekid said aru, et meie huvides on keskkonnakaitse ja ma ei tahaks, et meid selles osas ära kasutataks. silmas tuleb pidada seda, et viimati äh, ja sellest on nad väga uhked, et viisteist Usbeki parlamendi kohta on äh, rohelistele või nii-öelda äh, keskkonnakaitsjatele, aga tegelikult seal mingisuguseid keskkonnakaitsjaid ei ole. ja lihtsalt iga riigi regioon on nimetanud ametisse nii-öelda valve keskkonnakaitse, kes siis istub seal parlamendis. Usbekistan kes tegelikult on meie regionaalse lähenemise vastu Kesk-Aasias, teeb Euroopaga koostööd vaid vee küsimustes. nii et põhimõtteliselt on nad meile öelnud, et ei, me ei taha mingisugust sellist piirkondlikku prioriteet, piirkondlikke prioriteetseid projekte, aga vee osas jah loomulikult see teema on väga oluline, me teame, et äh, on plaanis ehitada Usbekistanis väga suuri tamme ja et sellel on ka suur keskkonnamõju, aga kas me ei peaks ikkagi siin rääkima äh, Usbekistani väga intensiivsest äh, puuviljakasvatusest, mis on tegelikult üks põhjusi, miks seal veeprobleemid on ja arvestama peaks ka sellega, et Usbekistan on täiesti hoolimatult äh, tegelenud oma kastmissüsteemidega. nii et ma ei tahaks, et kuidagi seda keskkonna aspekti siin hakatakse ära kasutama, kasutama ja teiselt poolt seda me ka arutasime ja see on, täiendab veel siin seda raportit. E, see on Afganistani küsimus. ei tasu unustada, et Euroopa Liit ja mõningad liikmesriigid arvavad, et on oluline säilitada häid suhteid e, Turkmenistani ning Usbekistaniga, sellepärast et läbi nende riikide on kerge jõuda Afganistani e, arvestades eriti seda, et lõuna poolt Pakistanist Afganistani jõudmine on järjest ohtlikum ja ka ebakindlam ja Euroopa Liit ning Euroopa Liidu liikmesriigid, kes osalevad Afganistani sõjas, äh, muretsevad selle pärast ja ma ei hakka mm, siin nimesid nimetama, aga üks saadik ütles mulle selgelt välja, et näiteks üks nende sõjaväelane äh, viidi Afganistanist välja just nimelt läbi äh, nende riikide. Usbekistanis on ka üks lennu või sõjaväe lennujaam, kaksteist lennukit on seal, mis on sakslaste omad. nii et tundub, et me unustame väga kergesti need päris põhjused, mille tõttu meie suhtume üsna soodsalt suhetesse Usbekistani, aga tõde siin välja ei öelda. nii et eesmärgiks on võib-olla ka Afganistanist äh, pea püsti välja marssida, mis iseenesest on üsna raske, aga seda kõike tehakse inimõiguste kaitse arvelt nendes, selles piirkonnas. proua Helen Clark, kes on ÜRO arenguprogrammi asesekretär, ka käis koha peal ja ta on öelnud, et Türkmenistani sise- ja välispoliitika on konstruktiivne. minul tekib siin küsimusi, sest samas peab silmas pidama seda, et ÜRO piinamise vastane komitee valmistab ette raportit, mis peaks avaldatama väga peagi ja me teame juba praegu, et piinamise kasustamine selles riigis on äh, täiesti õudne ja kindlasti peaksime ka sellega arvestama, me ei saa siin saata välja selliseid vastuolulisi signaale Türkmenistanile, ühed äh, mõistavad õhk, mõistavad hukka kõige õudsemaid inimõiguste rikkumisi ja samal ajal äh, jälle suhtume sellesse riiki soodsamalt, nii et see kõik on väga keeruline ja hetkel tahtsin lihtsalt äh, teid valgustada veidi nendes erinevates elementides, mis arutelus olulised on. suur aitäh! suur aitäh, kallis kolleeg ja nüüd palun proua Hautala. Thank you very much, chair suur tänu, härra esimees. mul ei ole eriti midagi lisada sellele, mida proua Gomes ütles Usbekistani kohta. suur rõõm oli temaga ning härra Svobodaga ning teiste kolleegidega koostööd teha äh, Turkmenistani osas. tahaksin Turkmenistani osas keskenduda kahele aspektile. kõigepealt inimõiguste olukord, loomulikult sellesse suhtume me suure huviga ja härra äh, Provera võib-olla mäletate, et me otsustasime aasta alguses siis tegeleda täpsemalt äh, inimõiguste küsimustega Turkmenistanis, arvestades partnerlus- ja koostöölepingu peatset heakskiitmist. olukord äh, on võib-olla paranemas, aga mina seal oma silmaga mingisuguseid positiivseid signaale ei näinud. erandiks oli võib-olla see, et tundub, et valitsus on aru saanud, et põhineda vaid endise diktaatori plaanidel ei ole kõige parem viis sellele ühiskonnale edasi areneda, nii et võib-olla siis mõni igad asjad nendest kaovad ära, aga naljana võin teile selgitada, kui me käisime vene koolis, kus äh, õpivad peamiselt Vene kodanike lapsed, siis oli seal ka eraldi tund, kus õpetati Njazovi püha raamatut. kui vaadata ka seda, mida parlament on öelnud inimõiguste olukorra parandamise kohta, siis ma tegelikult äh, ei näe, et midagi sisulist oleks muutunud. rahvusvahelise Punase Risti komitee endiselt äh, seal päriselt ei toimi, poliitvange on endiselt palju, äh, piiratakse inimeste vabadust reisida, vabaühendustel ei ole ligipääsu ja ka ÜRO asutused ei saa seal vabalt tegutseda nii et küsimus seisneb nüüd selles, et kas sellises olukorras me ei peaks mitte äh, e, küsima oma esindajatelt äh, Türkmenistanis ning ka siinsamas Brüsselis, et kas me ei peaks äh, saama Türkmenistanilt konkreetseid positiivseid signaale, enne kui me saame partnerluse koostööleppe heaks kiita. ja üks peamisi nõudmisi on see, et ÜRO eriraportöörile peaks võimaldama riiki minna ja eriti ma räägin siin piinamisküsimuste eriraportöörist, sest et äh, piinamisega on järjepidevalt probleeme ning samuti teiste äh, halva kohtlemise viisidega vanglates. liikmesriikide saadikutelt Ashgabatisse saime järgmise sõnumi. järgmiste nädalate ning kuude jooksul eeldavad nad, et nad käsitlevad väga olu-, väga selgelt inimõiguste küsimusi oma suhetes kohalike võimuorganitega selleks, et mingi edasiminek toimuks. ja nüüd lõpetuseks institutsiooni küsimus. Te kõik mäletate, et Euroopa Parlament jaanuari lõpus, veebruari alguses oma resolutsioonis kutsus üles looma spetsiaalset järelevalvemehhanismi, miks? seda sellepärast, et tegemist on ühe kõige repressiivsema riigiga maailmas, aga hoolimata sellest meie nendega endiselt äh, eri tasemetel ka suhtleme. välisteenistus äh, ei soovinud sellist spetsiaalset järelevalvemehhanismi, seda arutati ka Ahveti äh, laiendatud juhatuses enne meie rohelist nädalat ja äh, tulenevalt äh, laiendatud juhatuse otsusest äh, otsustati paluda Euroopa Parlamendi õigusteenistuse arvamust. nimelt välisteenistuse õigusteenistus usub, et igasugune erimehhanism inimõiguste olukorra järelevalve osas rikuks institutsioonilist tasakaalu aga kui palju kordi oleme siis minevikus kuulnud, et kõik see, millel parlament ülekutse esitab, rikuks institutsioonide vahelist äh, tasakaalu? ma usun, et Lissaboni leping andis meile selleks täiesti õiguse, artikkel kakssada kaheksateist räägib rahvusvahelistest kokkulepetest ja seal on Euroopa Parlamendil väga selge roll äh, läbirääkimiste mandaadis ma usun, et äh, institutsioonide vaheline kokkulepe, mis on parlamendil äh, komisjoniga, äh, peaks õigustama seda, et me saaksime olla nõudlikumad ja mitte ei pea ainult uskuma seda, et välisteenistus teeb oma tööd inimõiguste olukorra parandamiseks. nii et suure huviga tahaksin infot selle kohta, kas õigusteenistus on selle küsimusega tegelenud. tegemist on pretsedendiga, tegemist on esimese partnerlus- ja koostöölepinguga, mille me kiidame heaks vastavalt uuele Lissaboni lepingule ja me ei tohiks luua äh, pretsedenti, äh, millele vastavalt siis Euroopa Parlamendil oleks väga vähe võimalust üldse silma peal hoida sellel, kas välisteenistus ka eesmärgid saavutab eesmärgid, mille Euroopa Parlament on seadnud oma resolutsioonides mitmeid kordi Türkmenistani kohta, neid ei ole saavutatud, aga sellest hoolimata usub välisteenistus, et me peame selle lepingu heaks kiitma. nii et seega on tegemist olukorraga, milles peame hea seisma ka oma institutsiooniliste huvide eest, selleks et parandada inimõiguste olukorda ühes kõige repressiivsemas riigis maailmas. proua Jegle, palun. tänan, esimees. ka mina tänan eelkõnelejad, eriti proua Komesit ja härra Svobodat selle külaskäigu juhtimise eest, külastades siis Usbekistani ja Turkmenistani. ma olen Kesk-Aasia delegatsiooni liige alates tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandast aastast. ma olen selle aja jooksul näinud nii edusamme kui ka taandarengut. Usbekistani kohta tahaksin öelda, et ma olen tasapisi positiivselt äh, meelestatud. Usbekistanis on nüüd äh, jällegi võimalik äh, tõesti arutelusid pidada ja Rahvusvahelise Punase Risti komitee on nüüd saanud uuesti ligipääsu vanglatele. Usbekistan on kaotanud surmanuhtluse ja ta on viinud seadusandluse sisse, mõningaid meie nõudmisi. loomulikult äh, rakendamine ja elluviimine võtab veel aega ja pidevalt räägitakse järgmisest äh, generatsioonist. minu arvates on oluline ja õige, et äh, Euroopa Liit kutsub üles kõiki Kesk-Aasia riike lahendama koos veemajanduse ja energiaga seotud äh, probleeme. riik äh, nagu Usbekistan peab loomulikult äh, tähelepanu pöörama ka sellele, et saada kontrolli alla oma riigisisene veeprobleem. Neil on endiselt Nõukogude Liidu aegsed kanalisüsteemid äh, kasutusel ja palju väärtuslikku vett läheb raisku. riikidel seal piirkonnas on äh, kohati endiselt Nõukogude Liidu aegsed äh, struktuurid. Kasahstan vastutab äh, tooraine eest ja Usbekistan toodab puuvilja ja toiduaineid. tol ajal oli see kõik niimoodi planeeritud ja mõeldud ja vastavalt sellele oli paika pandud ka veemajandus, aga nüüd on äh, tegemist äh, ju iseseisvate riikidega, kes teevad omale tihtipeale olukorra keerulisemaks. maailmapank äh, uurib praegu mõningate veereservuaaride küsimusi seal ja pärast maavärinat Jaapanis tekib küsimus, kas niivõrd suure äh, veereservuaari esitamine nii kõrgele on ikka hea mõte, aga küllap Maailmapank, mis suuresti rahastaks seda projekti, kogub ka vajaliku teabe. me peaksime mõtlema järele selle üle, milline on meie ühine Kesk-Aasia strateegia ja millised on meie ühtsed nõudmised härra Svoboda ütles selgelt välja, et demokratiseerimine, õigusriiklus ja inimõigused on prioriteedid. me peame nõudma samme nendes valdkondades kõikidelt riikidelt ja me ei tohiks teha erandeid. me ei peaks äh, Turkmenistani osas ka erandit tegema on täiesti õige, et siin on tegemist esimese partnerluslepinguga pärast Lissaboni lepingut. varem meil ei olnud neid võimalusi. ma olen täiesti veendunud ja ka Usbekistani puhul ma täheldan, et partnerluslepingutega on meil paremad võimalused äh, asju nõuda nii eelnevalt kui ka tagantjärge. ilma partnerluslepinguteta ei ole meil tegelikult võimalusi olla kaasatud on esitatud nõudmine, et parlamentide vahel oleks pidev infovahetus. see on põhimõtteline iseenesestmõistetav nõudmine, et meie parlamendi esindajad reisivad sinna ja Turkmenistani parlamendi esindajad tulevad siia. võib-olla oleks võimalik äh, ka noori inimesi, töötajaid niimoodi vahetada, nii nagu see on võimalik teiste Kesk-Aasia riikide puhul, nii me saaksime oma kogemusi ja teadmisi omamoodi eksportida. me peaksime ühelt poolt äh, targalt nõudmisi esitama ja ka riike toetama, siis me saame midagi ka tagasi, mida me soovime. ma olen sakslanna ja olen pärit äh, Laubheimist, kus toodetakse teatud helikoptereid. kus äh, on helikopteri baas. tihtipeale mul tuleb äh, kokku puutuda ka sõdurite matustega ja seetõttu on see minu jaoks vägagi isiklik küsimus. ja proua Nikolai viimasena. Äh, suur tänu, raportöörina osalesin Türkmenistani külastamises. seda delegatsiooni juhtis härra Svoboda ja olen talle väga tänulik selle eest kuidas ta seda külastust läbi viis, tahaksin tänada ka kõiki teisi kolleege ja tahaksin öelda, et tegemist oli väga huvitava külaskäiguga, olin Jakšabadis esimest korda. härra Svobodal oli õigus, kui ta tuletas meile meelde, et me peaksime olema kaasatumad mina olen pärit endisest kommunistlikust riigist ja ma mäletan, et Ceausescu ütles samuti, et äh, meil on vaja rohkem poliitilisi parteid kui, parteisid, kuid inimesed ei soovi seda. ma arvan, et siin on sarnane olukord. ma arvan, et me ei saa omavahel ära segada äh, poliitilise režiimi ja rahva, me võime režiime hukka mõista ja Türkmeeni režiim on täiesti hukkamõistetav Akshabadis viis aastat tagasi võimule tulnud valitsus püüab küll sisse seada demokraatlikke standardeid, kuid ta teab, et neid saab endiselt kritiseerida. me ei saa aga hukka mõista rahvast lihtsalt sellepärast, et äh, neid valitseb selline režiim. me peame andma rahvale võimaluse pääseda demokraatiale ligi ja me peame neile näitama selleks demokraatlikke mudeleid, me peame neid eksportima, sest otsustusvõime puudumine ei tähenda, et inimestel ei peaks olema teisi võimalusi. ma arvan, et on ülioluline, et Euroopa Liit oleks koha peal esindatud. meil peaks olema seal diplomaatiline esindatus muidugi Euroopa Maja juba teab, teeb teatud asju ära ja ka ÜRO, nagu me seda ka nägime, milliseid tulemusi on ÜRA, ÜRO seal juba saanud, kuid meie esindatus seal on väga oluline, et just rahvast toetada. me peame rahvale näitama võimalust sest kui nad ei tea, millised võimalused neil on, siis nad ei vali demokraatlikku mudelit. me ei saa neilt paluda, et nad taotleksid kõrgeid standardeid, kui nad isegi ei tunne neid standardeid. sest nende eest hoitakse infot varjus. see oli meie kogemus. meie, kes me oleme endistest kommunistlikest riikidest pärit Türkmenistan on ainuke riik, millel ei ole koostöölepingut. proua Gomes rääkis Usbekistanist, kus on samuti probleemid, kuid vähemalt on neil koostööleping. seega võivad nad toetuda juba Euroopa standarditele. ma arvan, et läbi muudatuste võime me läbi viia muudatusi. ja hetkel ma ei kõhkle Euroopa välisteenistuse võimekuses teatud reegleid kehtestada selleks, et sellist lepet sõlmida. ma arvan, et me peame rõhutama mandaati, mis me oleme sellele institutsioonile andnud me peame rõhutama üle, et meil on välisteenistuse suhtes täielik usaldus. samuti soovin meie poolt rohkem avatust, et tulevikus oleks meil õiguslik raamistik, sest ainult sellises raamistikus saab meie tegutsemine välisriikides olla tõhus. me meie delegatsioon oli üks kõige suuremaid, mis kunagi on Akshabadis käinud, me peame seda dialoogi jätkama selleks, et meie ideid laiemalt seal levitada. Türkmenistani ametivõimud olid küllalt avatud ja nad muidugi esitlesid oma olukorda küllalt sotsialistlikus stiilis, ütleme ja see oli üsna kaugel demokraatlikust stiilist, kuid me peame neid toetama eh, demokraatia suunas liikumises. muidu me jääme alati väljapoole ja kui me ei ole piisavalt kaasatud, siis jääb olukord täpselt selliseks, nagu ta on, see ei ole ei meie ega nende rahva huvides. seega ma arvan, et me peaksime arutlema terve hulga muudatusettepanekute üle mis muudaksid seda protsessi tõhusamaks. ja me peame kõigepealt alustama usaldusest ja teadma, et kui me tahame olema, tahame olla nähtavad ja tõhusad, siis me peame pakkuma välja oma mudeli, sest paljud teised naaberriigid pakuvad välja oma mudelid nagu Venemaa või Hiina ja kui nad valivad sellised mudelid, siis meie jaoks on Kesk-Aasia kadunud. see ei ole muidugi sellisel juhul ainult meie süü, kuid kahtlemata on vastutus ka meil, sest me soovime ju eksportida demokraatlikku mudelit kõikjale maailmas, aitäh. Un breve intervento de, della collega Gomes. palun nüüd eh, kolleeg Gomes. jah, aitäh eh, tänan kolleege, kes toetasid Usbekistani projekti, kuid tahaksin rääkida nüüd Türkmenistanist. mis mind üllatas, olid need äh, satelliiditaldrikud, mis igal pool katustel olid. hoolimata sellest, et võib-olla, et ilmselt nad on ikkagi keelatud. seega inimesed on tuttavad asjadega. Nad saavad infot selle kohta, mis toimub ma olin väga üllatunud, et et ametivõimud peitsid pea liiva alla selles suhtes. ma arvan, et Usbekistanis on väga tõsiseid probleeme, kuid seal on siiski olukord pisut arenenum. võrreldes Türkmenistaniga, nii et ma arvan, et ma arvan, et nagu kolleegid ütlesid, et meil on vaja kaasatust, meil on vaja Euroopa Liidu delegatsiooni, nagu härra Svoboda ütles. kuid partnerluslepe aitaks meid äh, kõvasti edasi, eriti just äh, inimõiguste osas. ja mind üllatas Türkmenistanis see, et meil on vaja Euroopa Liidu delegatsiooni, mis vastutaks. meil ei ole vaja sinna inimesi, kes kardavad oma tööd kaotada ja seega nad ei tõstata seal vajalikke praegune dialoog on üsna tühi ja igav ja see ei ole tõhus, sellepärast toetan Svoboda tehtud kommentaare ja me ei peaks kindlasti, ei peaks kiirustama selle leppe sõlmimisel. Uh, härra Hannes Svoboda, palun siin tulenevalt kolleegide märkustest ütleksin vaid ühte. Türgmestani ümber ei ole mitte ühtegi demokraatlikku režiimi. seal on neli võimalikku partnerit, Ameerika Ühendriigid, aga tegelikult neid huvitab vaid ligipääs Afganistanile, Hiina ei ole eriti inimõigustele pühendunud riik, ei oma kodumaal ega ka mujal. Venemaa on täpselt samasugune ja siis edasi ainuke partner, kes suudaks midagi ära teha inimõiguste osas, on Euroopa Liit, nii et üritagem jõuda siiski partnerluse koostöölepingutele loomulikult äh, vaid äh, vastavalt mõningatele tingimustele, inimõigused peaksid seal sees olema, suur aitäh! suur tänu, kallid kolleegid! tuletan teile meelde, et neljapäeval, kahekümne kuuendal mail leiab aset Ahveti kuulamine Kesk-Aasia strateegia osas. see kestab kella üheksast kella üheteistkümneni. enne kui lähme edasi hääletuste juurde, peatame koosoleku paariks minutiks. Me dire che te la sei fatta fare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 raportiga edusammude kohta miinivastases tegevuses, härra Van Ordeni raport. lõige kaks, kompromiss kuus. hääletus on alanud. kes on poolt? vastu? heaks kiidetud. number kolmkümmend viis. kes on poolt? vastu tagasi lükatud. kompromiss number seitse poolt, vastu, heaks kiidetud. kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud nelikümmend üks. jah, palun. ma istusin siin ja siis mõtlesin, et äh, mis sai kompromissidest üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus ja seitse. me jõuame sinna hiljem siin hääletusnimekirjas tegemist äh, on siin äh, numbrilise revolutsiooniga. aga kus me ikkagi oleme, härra esimees, ma enam ei saa aru, kus me siin oleme. palun, teil on sõna. aga siiski nendele, kes siin hetkel just saali saabusid, siiski palun öelge meile, et kuhu me jõudnud oleme. mind huvitab see eriti, sest et mina olen ju raportöör Siamo alla prima pagina. me oleme esimesel leheküljel hääletusnimekirjas edusammud miinivastases tegevuses, muudatusettepanek number nelikümmend üks. aga mis sai kompromissmuudatusettepanekust? juba hääletasime seda hääletusnimekiri, mis meil on, on väga teistsugune. muudatusettepanek number nelikümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. nelikümmend kaks poolt, vastu kontrollime üle. hääletus on alanud number neljakümne kahe osas, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. edasi nelikümmend kolm, kes on poolt. vastu. tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt. vastu tagasi lükatud. nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt üle. hääletame muudatusettepanekut number nelikümmend viis. kolleegid palusid elektroonilist kontrolli, hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud kompromiss number kaheksa, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. viiskümmend, kes on poolt, vastu, kontrollime üle number viitkümmend kontrollime. hääletus on lõppenud. suurte hääl-, suure häälenamusega heaks kiidetud. kui tahate suuliselt väljendada oma häält, siis on võimalik seda teha. nüüd edasi kompromiss üheksa poolt, vastu, heaks kiidetud. kompromiss kümme, kes on poolt vastu, heaks kiidetud. number viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, heaks kiidetud. viiskümmend seitse poolt, vastu, heaks kiidetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, heaks kiidetud viiskümmend üheksa poolt, vastu, heaks kiidetud. kuuskümmend poolt, vastu, heaks kiidetud. kuuskümmend üks poolt, vastu. kontrollime üle muudatusettepaneku number kuuskümmend üks. hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud kolmkümmend kuus poolthäält heaks kiidetud. kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss üksteist kes on poolt, vastu, heaks kiidetud, kuuskümmend kuus poolt, vabandage, kuuskümmend seitse, kuuskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa, vabandan, seitsekümmend poolt, vastu kontrollime üle muudatusettepaneku number seitsekümmend. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ühe häälega. ma vabandan, mul ei olnud siin hääletuskaarti, ma oleksin hääletanud poolt aga nii ehk naa tegelikult on see tagasi lükatud. kompromiss kaksteist, kes on poolt? kes on vastu? heaks kiidetud. edasi seitsekümmend neli, kes on poolt? vastu? heaks kiidetud. seitsekümmend viis poolt? vastu? heaks kiidetud kontrollime üle, siis number seitsmekümne viie hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. lisaks üks poolthääl ja see on seega heaks kiidetud. kompromiss number kolmteist, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud kompromiss number neliteist, kes on poolt vastu, heaks kiidetud. muudatusettepanek number kaheksakümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, heaks kiidetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu kontrollime üle hääletus on alanud muudatusettepaneku number kaheksakümmend kaks osas. hääletus on lõppenud. see on ikkagi tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, see on heaks kiidetud kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, heaks kiidetud. kaheksakümmend seitse tagasi muudatusettepaneku number kaheksakümmend kuus juurde, kontrollime üle, hääletus on alanud. hääletame seda elektrooniliselt, hääletus on nüüd lõppenud, lisame ühe vastuhääle, aga see on ikkagi heaks kiidetud. kaheksakümmend seitse, osade kaupa. esimene osa, kes on poolt? vastu kontrollime üle hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ühe häälega heaks kiidetud. teine osa, poolt, vastu, tagasi lükatud kolmas osa kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime üle. number kaheksakümne kaheksa. ma ju kontrollingi. hääletus kestab. nüüd on hääletus lõppenud tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt. vastu. heaks kiidetud. üheksakümmend võeti tagasi, edasi üheksakümmend üks, kes on poolt? vastu. heaks kiidetud üheksakümmend kaks, kes on poolt? vastu. heaks kiidetud üheksakümmend kolm poolt. vastu heaks kiidetud. üksteist, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. kompromiss number kaks, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. edasi number viisteist, poolt, vastu, heaks kiidetud. kuusteist, vabandust, kompromiss kolm, kes on poolt vastu, heaks kiidetud. kompromiss neli, kes on poolt? kes on vastu, heaks kiidetud. üheksateist, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend, vabandust, kakskümmend kaks Läheme siis nüüd tagasi number üheksateistkümne juurde. kontrollime selle elektrooniliselt üle, hääletus on alanud. kui kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud. heaks kiidetud. edasi kakskümmend kaks. kes on poolt? vastu heaks kiidetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, heaks kiidetud. kakskümmend neli poolt, vastu, heaks kiidetud. kakskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, heaks kiidetud. kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu kontrollime üle muudatusettepanek number kakskümmend seitse. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. võrdselt hääli poolt ja vastu, nii et tagasi lükatud kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu. heaks kiidetud kompromiss viis, kes on poolt? kes on vastu? heaks kiidetud. number kolmkümmend üks, kes on poolt? kes on vastu? heaks kiidetud. kontrollime üle. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. ostate siis mulle väikse aperitiivi. edasi number üks, kes on poolt? vastu. kontrollime üle, see on kahtlane. number üks. üks hääl oleks nagu puudu. jah, nüüd on kõik hääletanud. heaks kiidetud number kaks poolt. vastu. tõstke kätt, sellepärast et muidu hääletavad vaid paar inimest. number kaks poolt. hästi, nüüd on näha, kes on vastu. suure häälteenamusega heaks kiidetud. number kolm poolt. vastu. heaks kiidetud number neli poolt vastu, heaks kiidetud. kompromiss muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. ja nüüd edasi lõpphääletus. raport muudetud kujul, kes on poolt? vabandust, see on elektrooniline hääletus palun hääletage, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ühehäälselt heaks kiidetud. palun, teil on sõna uh,. härra esimees, kõigepealt tahaksin tänada liikmeid toetuse eest sellele raportile, aga tahaksin siiski uh, Äh, avaldada muret selle osas, kuidas see hääletus toimus, sest et hääletusnimekiri, mis meil siin on, on täiesti teistsugune kui see, mille kallal me tööd tegime täna keskpäevani. nii et ma nüüd küll ei tea, kuidas see kõik niimoodi juhtus, aga mulle valmistab suurt muret see, et raport, et nüüd mina kui raportöör siin näen mingisugust hääletusnimekirja, mis äh, on väga veider, hääletati kõik väga kummalises järjekorras, ma ei tea, kes selle välja mõtles või kust see siia tuli. nii et äkki saaksite mulle öelda, et millal see hääletusnimekiri sellisesse järjekorda pandi? ma annan teie mured edasi sekretäriaadile ja saate siis selle kohta väga täpse vastuse, siis kui sekretäriaat on küsimuse läbi vaadanud. nii et nemad vastavad teile. ma ei, ise ei saa teile vastata. ma väga vabandan. Eh. Äh, äh, härra esimees kas selle hääletusnimekirjaga oleme nüüd ühel pool? nüüd enne, kui me järgmise hääletuse juurde läheme, tahaksin mainida kahte asja. esiteks, kas ma saaksin palun sõna siin lõpupoole, kui siin on suuline muudatusettepanek number üks. siin on ALDE teinud omapoolse muudatusettepaneku selle suulise muudatusettepaneku kohta. ja võib-olla ma ei ole päris nii Äh, solvunud siin kui härra Van Orden, aga tundub, et siin hääletati nelja viiest kompromissmuudatusettepanekust. siin hääletatakse nelja, aga tegelikult need ei ole üldse kompromissid. tegelikult need muudatusettepanekud, mida oleks kompromiss pidanud katma, siin eriti ei peegeldu. mina oma kaheteistkümne aasta jooksul äh, ei mäleta sellist juhtumit, et ALDE peab hääletama kaheksakümne protsendi kompromissmuudatusettepanekute vastu. tahaksin sellele reageerida, härra esimees. vabandust, kolleeg, aga härra Vigenin palus enne sõna, kõigepealt siis talle sõna ja siis teile Van... tahaksin vastuseks härra Van Ordenile öelda seda, et hääletusnimekiri oli algusest peale selline, nii et ma ei tea, kust härra Van Orden mingisuguse teistsuguse sai. võib-olla te hääletasite mõne teise raporti üle, ma ei oska öelda, aga meie jaoks on väga üllatav see, et teie ees oli midagi muud. Well, um, I, I look forward to an härra Van Orden, ma ootan huviga vastust sekretariaadilt selle kohta, et millal see muudetud äh, hääletusnimekiri laiali saadeti. ja nüüd vastuseks Sarah Ladfordile, variraportöörid peaksid teadma seda, et meil oli nendega mitmeid kohtumisi, arutasime kompromissmuudatusettepanekuid vabandan, vabandan, võtan selle kõik tagasi. kolleeg Butikofer, kolleeg. kolleeg härra Butikofer, palun. on äh, väike ebaselgus, äh, härra esimees, meie hääletusnimekirjas on seal punkt üks ja seal on pluss äh, Van Ordeni ettepaneku taga, aga samas äh, kolleeg Van Orden jällegi ütles, et seal peaks olema miinus, nii et meil tuleks need ebakõlad siit kõrvaldada. Io vi chiederei, eh, io vi chiederei di, di interrompere questi scambi di opinione perché altrimenti non. Niisiis, me peaksime nüüd need äh, diskussioonid siin lõpetama, sellepärast et muidu me ei saa üldse hääletamisega edasi minna. hääletusnimekiri jõudis ju teile õigeaegselt kohale. keegi ei vaidlustanud seda nimekirja, keegi ei kaevanud selle üle, nii et äh, ma alustasin hääletamist lähtuvalt sellest nimekirjast, mis on olemas minul ja mis on olemas teil nüüd tahaksin edasi minna ja kui on mingisuguseid kaebusi, siis vaatame need läbi. Passiamo alla votazione del rapporto Enkis. nüüd äh, Henkisi raport Euroopa Liidu terrorismivastase võitluse poliitika, peamised saavutused ja edasised ülesanded, kompromiss üks, poolt vastu. kontrollime üle elektrooniliselt. hääletamine on alanud. Ci sono due colleghi che mancano alla votazione. ja kaks häält on veel puudu, nüüd on hääletamine lõppenud ja vastu võetud muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu erapoolt vastu võetud. kolmteist poolt vastu tagasi lükatud ja küsin jah ka erapooletute kohta, kes jäävad erapooletuks. selge. Need kolm nime panime ka kirja. neliteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt üle ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud viisteist poolt. kui öeldakse, et hääletamine on lõppenud ja kui on anda arv teada, siis ei saa öelda pärast, et äh, ei, teeme nüüd äh, teisiti. nii on see nii rahvusparlamentide kui ka meie kodukorras. niisiis, edasi viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist poolt viisteist. Allora andiamo più lentamente. olgu, tehkem siis aeglasemalt. mingem siis aeglasemalt edasi. viisteist poolt. vastu. kontrollime elektrooniliselt hääletus on avatud. vastu võetud. seitseteist. kes on poolt? vastu. vastu võetud. kaheksateist on tagasi võetud. suuline muudatusettepanek number kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmas kompromissettepanek, kes on poolt? kes on vastu? kes on erapooletud? vastu võetud. kakskümmend neli. poolt. kes on erapooletud, kes on vastu? vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, kes on erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa. kahes osas. esimene osa, kes on poolt? vastu. erapooletuid, tagasi lükatud. teine osa, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kakskümmend üheksa poolt, vastu, ära, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vabandust, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromissettepanek number neli. poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kolmkümmend viis, teine osa kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss number viis, kes on poolt? vastu. kontrollime elektrooniliselt, hääletamine on avatud. hääletame siis kompromissettepanekut number viis. üks hääl on veel puudu. nii, hääletamine on lõppenud siin on täiesti selge, et see on heaks kiidetud. nelikümmend kaks, kes on poolt kes on vastu? erapooletuid tagasi lükatud. nelikümmend kolm. poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. ja nüüd annan sõna äh, kolleegile peaministrile. suur tänu. see suuline muudatusettepanek siin tahaksin, et seda hääletataks sellisena, nagu see on paksus kirjas kuni sõnadena as long as these uh, respect human rights. nii et uh, siis tahaksin, et hääletatakse seda sõnastust, mis on paksus kirjas. On behalf of the raporteur, she is not here. Uh, raportööri nimel, keda siin kahjuks ei ole, ütlen, et lugesin selle veel kord väga hoolikalt läbi ja kuivõrd siin viidatakse partnerluse, strateegiliste partnerluste laiendamisele väljaspool Euroopat, siis ma arvan, et me võime siin nõuda inimõigustest kinnipidamist. kui see puudutaks ainult infovahetust, siis ma ei toetaks seda, kuid kuivõrd tegemist on väga laiaulatusliku teemaga, siis ma arvan, et meie võime seda lisandust toetada. sest näiteks strateegiline partnerlus Hiinaga sellel alal oleks tõepoolest pisut problemaatiline, nii et me võime selle siia lisada või näiteks Iraaniga. Iraan on teine hea näide. me võiksime muidugi leppida aeg-ajalt info vahetamisega nendega, kuid me ei saa siin pikaajalisi projekte üles ehitada, minu esialgne kõhklus põhineski sellel. niisiis hääletame selle suulise muudatuse ettepaneku üle, nii nagu muudatusettepaneku autor seda esitles meile, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud nüüd hääletame elektrooniliselt arvamuse projekti äh, muudetud kujul, kes on poolt ah,? ei, elektrooniliselt, palun. kolm kolleegi on veel hääletamata. võib-olla nad ei taha oma arvamust väljendada, seega lõpetame hääletuse. ja tekst on vastu võetud suure häälteenamusega Bene, allora passiamo alle successive. mineme nüüd, lähe, läheme nüüd järgmise raporti juurde, mis on proua Muniste Urkisa projekt ja läheme kohe hääletuse juurde. Lösingi muudatusettepanek, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud teine muudatusettepanek, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud. kolm poolt, kes on, kes on vastu, kes on erapooletud, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number kolm, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss number kaks, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksa Gomesi muudatusettepanek, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kolmteist poolt, ei vabandust, muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt? kes on vastu? E, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud viisteist poolt, erapooletuid, vastu, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud seitseteist, elektrooniline hääletus, palun. okei okay,, votatsioone chiusa. E respinto. et ega tagasi lükatud. kompromiss number üks, kes toetab seda, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletuid, heaks kiidetud. kakskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend viis, poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid kontrollime elektrooniliselt. kakskümmend kuus. hääletamine on avatud. üks hääl on puudu veel. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kakskümmend kaheksa poolt vastu heaks kiidetud. ja lõplik hääletus elektrooniliselt. Eh, chiusa la votazione. hääletamine on lõppenud. viiskümmend kuus poolt, üks vastu ja kuus erapooletut. seega suure häälteenamusega heaks kiidetud ja viimane hääletus, kus on kolleeg Brock raportööriks. ja esimene lõige. muudatusettepanek number neli, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. kompromiss number üks, kes on poolt? vastu? erapooletuid heaks kiidetud viis. viies muudatusettepanek, kes on poolt? vastu. erapooletuid? kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek number viis. palun, hääletus on avatud. hääletamine on lõppenud. heaks kiidetud kolmteist. suuline muudatusettepanek, kes seda toetab? vastu. erapooletuid heaks kiidetud. neliteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. viisteist, ei. kompromiss number kaks, vabandust. poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss number kolm, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kakskümmend neli. kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid tagasi lükatud. kakskümmend kuus, siin on eraldi hääletus. nii et kõigepealt esimene punkt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss number neli, poolt. kes on vastu, kes on erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend üks. poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. viis, kompromiss number viis, poolt, vastu, heaks kiidetud kolmkümmend kolm. poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. ja kompromiss number kuus, hääletame kõigepealt esimese osa üle, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. teine osa, poolt, vastu erapooletuid, heaks kiidetud. nüüd kompromiss number seitse. poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss number kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss number üheksa. poolt, vastu, erapooletuid kontrollime elektrooniliselt. ei näinud piisavalt käsi. kes on poolt ja kes on vastu, palun hääletage elektrooniliselt. kaks kolleegi ei ole veel hääletanud. nii, hääletamine on nüüd lõppenud. suure häälteenamusega heaks kiidetud nelikümmend kuus, kahes osas hääletus, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. olgu, hääletame elektrooniliselt. teine osa muudatusettepanekust nelikümmend kuus. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. nelikümmend seitse. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa, poolt, vastu, vabandust, kes on erapooletud ja nüüd, kes on vastu tagasi lükatud. viiskümmend. ei. kompromiss number kümme. kes on poolt? vastu? erapooletuid? heaks kiidetud. viiskümmend seitse kolleegilt Brock, kahes osas hääletus, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletuid? heaks kiidetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viiskümmend üheksa. keegi palus elektroonilist kontrolli teise osa kohta viiekümne seitsmendas muudatusettepanekus. palun hääletamine on avatud. Manca un collega üks kolleeg ei ole hääletanud. nii, nüüd on hääletamine lõppenud. vastu võetud. viiskümmend kaheksa. poolt. vastu. erapooletud, heaks kiidetud ja hääletame korraga siin üks, üht, kaht ja kolme. kellelgi on vastuväiteid? olgu üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kolm, poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud. ja nüüd hääletame elektrooniliselt muudetud teksti. Ancora un collega, chiusa la votazione. nii, hääletamine on lõppenud. viiskümmend kaheksa poolt, kolm vastu, keegi ei jäänud erapooletuks. seega on see suure häälteenamusega heaks kiidetud. tänan teid kannatlikkuse eest ja ka minu kannatlikkuse eest Colleghi, passiamo al punto 9. In congiunta... Kolleegid, äh, läheme nüüd edasi üheksanda päevakorrapunkti juurde ühiselt koos inimõiguste allkomisjoniga Euroopa Liidu välispoliitika meetmed demokratiseerimise edendamiseks ja annan teile järgmise info. tegemist on esimese läbivaatamisega meie komisjonis. proua Veronique de Kaiser on raportöör. on ehitat-, esitatud kakssada kolmkümmend seitse muudatusettepanekut meil on olnud kaks arutelu töödokumendi ja raporti põhjal. me räägime väljakutsetest, millega me oleme silmitsi ja oma jõupingutuste koondamisest. enne kui ma annan sõna raportöörile, tahaksime meenutada, et kui vaja, siis me saame muudatusettepanekute arutlemist jätkata kahekümne kuuendal mail ja me peaksime juunis Strasburgil võtma muudatusettepanekud vastu ja juuli täiskogul läks raport hääletusele. jaa, protseduuriline küsimus, palun. kas te soovite sõna? ja sõna saab raportöör. proua de Kaiser, palun. Merci, monsieur le president. suur tänu, härra esimees. mul juba oli võimalus siinsamas rääkida oma raporti eesmärkidest ning ka selle struktuurist ja selle tähtsusest praeguses poliitilises kontekstis seega ma ei hakka selle juurde tagasi pöörduma. tahaksin teile rääkida koostööst variraportööridega ja nendest kahesaja kolmekümne seitsmest muudatusettepanekust, mis esitati. kõigepealt tahaksin tänada variraportööre kes äh, fraktsioonides on äh, töötanud välja terve rea muudatusettepanekuid äh, ilma igasuguse liigse enesega rahuloluta ning siin need on väga head ja siin loomulikult on nüansse erinevate fraktsioonide vahel, aga põhimõtteliselt kõik üritasid mitte ainult siin seda mängu mängida, vaid ka äh, Äh, ise panustada sellesse töösse ja kõik olid nõus ühinema nende ühiste väärtuste ümber. mida is- või kuidas neid iseloomustada, neid muudatusettepanekuid ja millistes küsimustes oleks tarvis kompromissmuudatusettepanekuid? ja tegemist ei ole mitte siin äh, seisukohtade leevendamisega, lahjendamisega, vaid pigem kokkuvõtmisega, sest et kui kakssada kolmkümmend seitse muudatusettepanekut kõik siia sisse võtta, siis äh, see raport lihtsalt laguneb laiali. nii et terve nädala tegime tööd variraportööridega, sel nädalal äh, oli kolm koosolekut juba praegu ja veel neljas koosolek neljapäeval nii et tahtsime lühisõnalisemaid kompromissmuudatusettepanekuid, mis võimaldaks terve rea muudatusettepanekuid siit välja jätta. esimene punkt. kõigepealt äh, demokraatia mõiste definitsioon. ma ei tahtnud äh, siin äh, oma tekstis sellega tegeleda. Alde tegi siin ära kõige suurema töö, sealhulgas ka härra Lambsdorff. töö oli tõesti tohutu. härra Lambsdorff lõi teistsuguse raporti struktuuri. kui me kohtusime kahekesi äh, Äh, Strasbourgis, siis tõesti ma arvasin, et võib-olla see tema välja pakutud struktuur oli parem kui see minu oma, mis jaotus raporti kaheks, aga ma oleks võinud küll temaga nelja silma all kokku leppida, aga siis, kui siia tehti kõik teised muudatusettepanekud, siis ei olnud võimalik äh, nõustuda mingisuguse teise struktuuriga kui raporti esialgse struktuuriga. ja minu meeskond kohtus ka härra Lambsdorfi assistendiga ja otsustasime võtta siiski arvesse kõike seda, mida härra Lambsdorff demokraatia kohta tahtis öelda, aga võtta siia, siia sisse praegusesse struktuuri. tegemist ei ole küll siin tema näol mingisuguse eh, kaasraportööriga. ja mul ei ole ka võimalik terve struktuuri, struktuuri ümber teha, sest et need muudatusettepanekud ei oleks siis üldse enam eh, kasutatavad. edasi teine suur teema, millega täna tegeleda see puudutab kõiki erinevaid instrumente, sealhulgas eh, ka mm, demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendit ja siis äh, demokraatia sihtasutus, mis on sarnane sellele, mis on Ameerika Ühendriikides olemas. Te teate, et siin muudatusettepanekutes kajastuvad väga erinevad arvamused. siin on neid, mis põhinevad sellel samal äh, endowment äh, for democracy'l ja on teisi seisukohti, mis ütleb, et ei, ei ole mõtet luua uusi instrumente, pigem parandagem seda, mis juba olemas on, mis väärib paremat rahastamist ja ka seda, et see oleks oluliselt paindlikum. milline on siis see üldine joon, mille juurde kindlaks jääma ja mille kallal või millel põhinedes tööd teeme? instrumendid on olemas on võimalik demokraatiat äh, toetada läbi demokraatia ja inimõiguste vahendite, samuti läbi kaubanduslepingute, kasutades neid siin hoobana, on ka terve teine rida või terve rida muid äh, instrumente, aga need ei ole piisavalt sidusad, neid ei kasutata piisavalt, neil ei ole piisavalt ressursse, ei ole piisavalt rahastatust, nii et äh, kõige sellega tuleb tegeleda nii et kui need instrumendid on paindlikumad ning proaktiivsemad, siis äh, suudavad need võib-olla toetada ka demokraatlikke üleminekuprotsesse, nagu me oleme näinud äh, praegu Araabia maades. nii et kui see on juba tehtud, sel juhul võiksime luua siis ka selle, sellise endowment for democracy ja siis oleks sellel ka täielik parlamentaarne järelevalve. nii et kui luuakse selline struktuur, siis peaks ta olema äh, sees eelarves äh, tingimusel, et on täielik äh, parlamentaarne järelevalve. nii et me ei ole selle vastu, selle idee vastu, proua Ashton samuti äh, on selles osas, võtab selles osas sõna, seda võib teha, aga tingimustel, mis meile parlamendina ei sobi. ja mul on raske kujutada ette seda, et luuakse uued instrumendid, mille osas Euroopa Parlamendis hiilitakse kõrvale ja mille osas parlamendil ei oleks mingisugust järelevalvet nii et selline lahendus, mida võiks toetada meie komisjon. ja selles osas tuleme välja kindlasti ka äh, kompromissmuudatusettepanekutega. edasi kolmas teema, kaubanduslepingud, siin fraktsioonide vahelisi suuri eriarvamusi ei ole. esitatud muudatusettepanekute osas üritame need pigem kokku võtta ma ei usu, et äh, siin suuri raskusi peaks tekkima. neljas suur teema muudatusettepanekutes valimisvaatlusmissioonid, Euroopa Liidu valimisvaatlusmissioonid, lõiked neliteist ja viisteist sealhulgas. ka siin on terve rida muudatusettepanekuid. Äh, variraportööridega juba jõudsime kompromissideni loomulikult me tahaksime, et need vaatlusmissioonid alles jääksid, me tahaksime neile jätkuvat toetust, äh, tahaksime, et see arvestaks äh, laiemalt valimistsüklit, ka valimistele eelnevat ning järgnevat. ja eelkõige soovime nõukogu ja välisteenistuse ja seega terve Euroopa Liidu toetust nende missioonide järeldustele ja ka sellele, et missioonide soovitusi ellu rakendataks, sest et soovitusi ja järeldusi hetkel käsitletakse kuid-, kuidagi veidi kergelt poliitilistes instantsides. tahaksin siin esindada ka, esitada ka vabanduse teile siin tekstis. ma rääkisin sellest, et välisteenistus peaks tagama valimisvaatlusmissioonide järelduste ja nende ellurakendamise tõelise kokkusobivuse. ilmselt ei saa me aga nõusta, nõuda seda, et välisteenistus tegutseb vastavalt äh, valimisvaatlusmissioonide soovitustele, järeldustele, tegemist on ekspertidega, kes seda teevad, nemad ei ole valitud äh, ja siis peaksime ikkagi vaatama järeldused ja soovitused läbi, sest et äh, missioonid on ju sõltumatud. ja seega me ei saa nõuda seda, et välisteenistus või proua Ashton või kes iganes muu toetaks seda, ilma et see oleks saanud poliitiliselt legitiimse organi toetust. nii et äh, seega ma tahaksin, et me lähtuksime järeldustest, kui äh, öeldakse, et äh, valimised ei olnud õiglased ega vabad, siis ei saa jätkata suhtlemise riigiga nagu varem. nii et äh, missiooni käigus jõutakse järeldustele, kas valimised olid demokraatlikud või mitte. see kõik peab kokku minema sellega, mida siis nende järeldustega lõppkokkuvõttes tehakse. seda nüanssi minu esialgses raportis sees ei olnud, mõningad kolleegid äh, seda üritasid saavutada. ja ma usun, et neil oli õigus viies teema. see on kolmas teksti osa, mis räägib äh, sotsiaalse dünaamika toetamisest. siin on terve rida raskusi, ma eeldasin loomulikult raskusi, aga ma ei eeldanud probleeme just selles küsimuses ma mõtlen, et äkki siin on tõlkeprobleeme. Prantsuse keeles on väga selge, mis asi on selline sotsiaalne dünaamika ja teiselt poolt, mis on sotsiaalne liikumine. dünaamikad, need on näiteks noorteorganisatsioonid, põlluharjade organisatsioonid, naiste organisatsioonid inimesed, kes annavad midagi ühiskonnale. naisteorganisatsioonid võivad jagada omavahel retsepte või, või nõuandeid kudumise osas, aga samas, samal ajal eh, võivad nad mängida ka olulist rolli ühiskonnas ja sel juhul nad tekitavadki sellise sotsiaalse dünaamika. täna hommikul eh, kohtusin Lõuna- ja Põhja-Sudaani naistega, kes üritavad eh, ühita-, ehitada sildu Põhja ja Lõuna vahel. ja nemad ütlevad, et kui nüüd ei ole võimalik rahuni jõuda, siis meie naised paneme sellele liikumisele alusele, aluse. nii et ma ei räägi siin mingist tõelisest liikumisest, vaid sellisest äh, spontaansest asjast, mis äh, viib lõpuks millenigi, aga see ei ole selline sotsiaalne suur liikumine, mis on hoopis midagi muud. ja mõningad kolleegid Aldest ja äh, Rahvaparteist tahtsite asendada sotsiaalse dünaamika kodanikuühiskonnaga. see ei ole sama. kodanikuühiskond loomulikult väga oluline, see on terve ühiskond oma kihtidega, nii et ei ole võib-olla mõtet siin tekstis midagi muutma hakata, kui see probleem tuleneb tõlkest inglise keelde. loomulikult see ei ole siin elu ja surma küsimus, aga ma põhimõtteliselt tahaksin, et see kolmas peatükk oma peamises vaimsuses jääks siia alles ma tean, ma ei saa tegelikult aru, miks ALDE ja Rahvapartei selle vastu oleks, ma tean väga hästi, et on ka näiteks kristlikud kooperatiivid äh, ja nii edasi, nii et see ei ole mingisugune kristluse või sotsiaaldemokraatide või mille iganes küsimus. tegemist on inimeste rühmadega, kes ühel hetkel teevad midagi ära. härra Griff, näiteks solidaarnust, mis asi see oli, see oligi selline sotsiaalne dünaamika, mis lõppkokkuvõttes kujunes millekski poliitiliseks. see on võimalus, mida saavad kasutada need riigid, kus on võimul väga autoritaarsed režiimid ja kus ei ole mingisugust poliitilist alternatiivi, sellepärast et võimul olevad inimesed seda ei võimalda ja siis ühel hetkel on võimalik neil ärgata ja midagi teha. nii et ma tahaksin jõuda siin sõnastuseni, mis võimaldaks selle idee siia sisse jätta. nii et sellised viis teemat, mis tulid välja meie väga heast koostööst kõikide fraktsioonidega ja variraportöörid teevad praegu väga head tööd ja mitte ainult variraportööridel ei ole ainult head muudatusettepanekuid. härra Provera ja siin ma ei taha kuidagi mingi, millegi eest kätte maksta ega midagi, ma ei ole selline, aga aga siin olid teiepoolsed väga üllatuslikud muudatusettepanekud, ma üritan seda rikkust siin ka säilitada. ilma aga, et ma täielikult muudaks ära selle raporti, sest et sellele peab ju mõte ikkagi sisse jääma. ja loomulikult mul on kõik muudatusettepanekud siin äh, nina all olemas, aga ma ei tahtnud äh, nendest eraldi täpselt rääkida. tahtsin teile teha ülevaate sellest äh, tööst, mida me praegu teeme, tegemist on väga olulise tööga, sest et see on juhtunud siin väga õigel ajal ja meie jaoks on see põhimõttelise tähtsusega. suur aitäh! Abbiamo quattro suur tänu. nüüd on äh, viis äh, sõnavõtusoovi. proua Haudala kõigepealt. inimõiguste alakomisjoni nimel. härra esimees, äh, see raport on väga ajakohane ja seda mitmel põhjusel. detsembris kaks tuhat üheksa võttis nõukogu vastu oma lõppjäreldused demokraatia edendamise kohta. arengud Araabia maailmas samuti annavad meile mõtlemisainet selles osas, äh, kuidas me saaksime ja kuidas me tahame edendada demokratiseerimist. nagu raportöör ütles, siis äh, Poola eesistuja, Poola välisminister pakuvad välja uusi finantsvahendeid toetamaks demokraatiat kolmandates riikides. ma olen täiesti nõus temaga, et meil peaksid olema paigas korralikud struktuurid, kaasa arvatud parlamentaarne järelevalve. vähemalt selle raporti kallal töötavad parlamendiliikmed võiks Poola välisministriga kohtuda juba eelnevalt. tegemist on väga tõsise projektiga ja me peame tagama, et parlament oleks kaasatud. võib-olla oleks võimalik vaadata, millised puudujäägid ja väljakutsed meie inimõiguste ja demokratiseerimise vahendil on ja võib-olla me saaksime uude demokratiseerimise vahendisse kaasata vana elemente. väga oluline on, et raportöör on pööranud tähelepanu valimisvaatlusmissioonidele, mis praegusel hetkel tihtipeale oma ülesannet ei täida, meie parlamendina aga vastutame nende eest. meil on äh, töörühm äh, mille eesistujad on härra Albertini ja proua Jolie. kindlasti peaksime me tähelepanu pöörama sellele, kuidas valimisvaatlusmissioonid äh, oleksid piisavalt äh, pikaajalised ja et neid ei oleks võimalik äh, poliitilise vahendina ära kasutada, nagu praegu tihtipeale juhtub. ma kuulen siin, et inimesed naeravad, ma loodan, et see on äh, sümpaatiat äh, väljendav naer. see raport äh, annab parlamendi jaoks võimaluse uuesti ehk defineerida valimisvaatluste aluspõhimõtted. kakssada kolmkümmend seitse muudatusettepanekut kindlasti rikastavad raportit ja me saame väga äh, põhjaliku raporti, eriti pärast seda, kui raportöör annab valiraportööridele teada raporti lõppsisust. me peaksime kindlasti vältima seda, et tekiks äh, inimõiguste osas duubeldamist äh, meil on iga-aastane inimõiguste raport ju ka, millega uuesti tullakse välja sel suvel. väga hea on ka härra Kukani muudatusettepanek üheksateist, mis juhib äh, tähelepanu demokraatia definitsiooni vajadusele, et demokraatia, see ei ole ainult valimised ja ma pidin, ma kindlasti tagama, et sellel raportil saaks olema kohane mõju, tänan Bene, eh, la parola al collega Kukan, purtroppo. tänan, järgmisena kolleeg Kukan, palun. ja nüüd on sõnasoovijaid veel juurde tulnud. niisiis, palun tehke lühidalt, maksimaalselt kaks minutit, palun. ja nüüd kolleeg Kukan. tänan, esimees paljud muudatusettepanekud, mis on esitatud, näitavad seda, et äh, tuntakse huvi demokratiseerimise vastu. ma hindan kõrgelt raportööri tööd ja ma soovin tänada ka teisi kolleege nende püüdluste ja positiivse panuse eest raportisse. nagu proua Haudala ütles, siis äh, ajastamine on väga oluline me arutame seda raportit ajahetkel, kui paljudes maailma piirkondades leiavad aset demokraatia liikumised. on selge, et demokratiseerimine ja inimõigused äh, tuleb äh, peavoolustada Euroopa Liidu põhipoliitikatesse. tahaksin kokku võtta mõned muudatusettepanekud, mis äh, panevad selle raporti prioriteedid paremini paika me räägime demokraatia peavoolustamisest äh, Euroopa Liidu poliitikasse, me räägime leppimise edendamisest, demokratiseerimisprotsessist ja kindlasti on äh, paradigmade muutus väga oluline. siinkohal tahaksin toonitada ka ühte asja. olgugi, et Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida olukord on meie huvi keskmes ei tohiks me keskenduda ainult nendele kahele piirkonnale. meie toetust ei vaja mitte ainult ärkavad demokraatiad. demokratiseerimine nõuab palju aega ja me peaksime omama lähenemist kõikidele riikidele, millel demokratiseerimine ees seisab me ei tohiks ära unustada, et Euroopa Liidu uutel liikmesriikidel on head kogemused demokratiseerimise valdkonnas ja neid kogemusi tuleks ära kasutada. hea oleks äh, toetada täielikult ALDE ja härra Lambsdorfi muudatusettepanekuid, mis äh, üks kolmkümmend üks äh, ja nelikümmend viis, need räägivad demokratiseerimise äh, definitsioonidest. ülddefinitsiooni me vast ei leia, aga tuleks paika panna demokratiseerimise põhielemendid siiski. mis puudutab edendamise vahendeid, siis mitmed lähevad äh, väga heas suunas, eriti mis puudutab Euroopa Arengufondi ja lõpetuseks, esimees, viimases osas peaksime me keskenduma kodanikuühiskondadele ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele, tänan. ja härra Lambsdorff, palun. suur tänu kõigepealt suur tänu Veronikile, et ta on olnud niivõrd konstruktiivne kogu selle protsessi käigus mul on väga hea meel selle üle, et äh, ta ei taha demokratiseerimist defineerida, aga tahab sisse panna need elemendid, mis on meie jaoks olulised, kui me räägime demokratiseerimisest. teistes institutsioonides on niivõrd raske olnud selles küsimuses kokkuleppele jõuda ja kui me jõuame kokkuleppele, siis me viime Euroopa Liidu arutelusid oluliselt edasi. nüüd edasi demokratiseerimise vahend. me kohtume homme volinik Füülega. ja ma olen kuulnud, et meil tuleb äh, kodanikuühiskonna toetamise vahend ja jääb alles äh, äh, inimõiguste ja demokraatia toetamise vahend ma teen Poola eesistujale ettepaneku tulla välja süstemaatilise ettepanekuga nende vahendite kohta, sellepärast et muidu hakatakse välisteenistuses kaklema selle üle, kes teeb mida, kõik tahavad teha head, aga lõpeb see kõik raha raiskamisega. me võiksime rääkida ja oleme rääkinud välisminister Sikorskiga baasmudel on praegu hea, mis on välja pakutud, aga ma tahaksin teada, kuidas äh, Euroopa Arengufond ja kodanikuühiskonna toetamine, inimõiguste toetamine, kuidas kõik need erinevad vahendid on omavahel seotud. mis puudutab nüüd valimisvaatlusmissioone, siis äh, Veroniki raport on olnud väga tugev algusest peale, siin meil probleeme ei ole ja mis puudutab äh, sotsiaalset äh, dünaamikat, siis see on keeleline küsimus, minu arvates kodanikuühiskond äh, katab ka sotsiaalset dünaamikat, aga küllap me jõuame ka siinkohal kokkuleppele ja kompromissile. tänan ja nüüd kolleegid saavad ainult ühe minuti sõnavõtuks, vabandust, et ma pean ülejäänusid kolleege piirama. härra Saala, sooviksin toetada selle raporti lähenemist ja ka ajastus on väga oluline. seda sellepärast, et olukord on muutunud. minevikus olid demokratiseerimise protsess valitseva eliidi ja valitsuse mõjutamise protsess, aga praegu meil on suured äh, rahvaliikumised ja poliitikavahendid peavad ka muutuma vastavalt. teiseks, pärast äh, seda kahju, mida tekitasid Bushi administratsiooni meetodid demokratiseerimisele maailmas, tuleb meil panna paika arukam tegutsemine selles valdkonnas ja seetõttu ma tervitan seda raportit. suur tänu, et pidasite kinni äh, kõnest ja nüüd kolm kolleeg Koomes pour son travail et je la remercie. jah, eh, tahaksin õnnitleda Veroniki tehtud töö eest ja tänan teda. ma arvan, et tegemist on väga olulise teemaga, eriti nendes suhetes, mis me oleme arendanud välja Vahemere piirkonnas mm, oleme neilt sellise sõnumi saanud, ma käisin just Liibüas ja see on minu jaoks väga selge ma saan väga hästi aru sellest, mida Veronique ütles, kui ta rääkis ühiskondlikust dünaamikast, sest just seda me näeme näiteks Liibüas, kus me näeme, kuidas vabaühendused kerkivad nagu seened ja kus keskendutakse erinevatele teemadele nagu keskkond ja muud ja seal on tohutu vajadus äh, võimekuse suurendamise järele, samuti olen nõus ka kriteeriumitega, mis puudutavad valimismissioonide vaatlusi, ma arvan, et me peaksime ütlema kõrgele esindajale, et me ei peaks saatma missioone sinna, kus ei ole meie soovitusi järgitud, kus valitsusi ei huvita demokraatiale üleminek. Nad tahavad, et nad oleksid poliitiliselt lugupeetavad, kuid nad kasutavad selleks täiesti vääraid meetodeid. ja lõpuks olen täiesti nõus sellega, mida mitmed kolleegid ütlesid, et ma arvan, et meil on tõepoolest vaja luua uusi poliitilisi parteisid ma olen endowment'ist rääkinud siin pikka aega, kuid ma arvan, et sellel on, kõigil on vaja Euroopa toetust, nagu näiteks Ameerika Demokraatia Sihtasutuse puhul Ameerikas kongressi kontrolli all. palun, kolleeg Cyrus Volski. First, I mean I, I want to clarify. kõigepealt tahaksin vastata mõnele küsimusele, mis Veronik tõstatas me ei peaks olema siin European Endowment for Democracy. see peaks olema Euroopa Parlamendi ja mitte Euroopa Komisjoni juhatuse all, sest just äh, parlament peaks selle järele valvama. see peaks olema teiseks äh, täiendav ja me ei tohiks mingisuguseid vahendeid siit kindlasti ära võtta see ei tohiks mitte teha, vaid äh, rahastada ja strateegiaid välja mõelda. me mõtleme siin äh, sajale miljonile eurole, mis on ka see, mida Ameerika Kongress annab Ameerika Demokraatia Sihtasutusele. me tahame, et äh, parlamentaarset süst-, süsteemid asendaksid praegused režiimid, oligarhilised režiimid. me peame ka detsentraliseerima oma poliitikat ja eh, jagama vahendeid ühiskonna klastritele äh, erinevates äh, naaberriikides umbes viiskümmend protsenti rahastusest peaks minema sihtasutustele või erakondadele, ülejäänud sidusrühmadele. ja see peaks äh, põhinema mestimise põhimõttel, aitäh. Να υπενθυμίσω ότι είμαι ο Σκιώδης... Άλλον κολλέκι Χούντης jah, äh, tahaksin teile meelde tuletada, et ma olen kuue fraktsiooni variraportöör. ma loodan, et te saate mulle pisut rohkem kõneaega anda. Mm, see, mida see meie raportöör siin teinud on, on väga hea. ta ei ole langenud selle kiusatuse ohvriks, et ta arvaks, et demokraatiat saab eksportida. me võime jõuda kibedale järeldusele, et demokraatiat ei saa eksportida vastavalt hiljutistele sündmustele. ma arvan, et raportöör on olnud siin väga tundlik selles osas ja me oleme temaga ühel nõul. kuivõrd aeg liigub kiiresti edasi, siis ma tahaksin keskenduda kolmele teemale, kus meil on kõhklusi Mm, kas muudatusettepanekute või raporti enda tõttu, kuid raport üldiselt liigub õiges suunas. esimene punkt, millest tahaksin rääkida, väga lühidalt, on see, et me peame mõistma Euroopa Liidu välispoliitika piiratust. kui me oma piiridest kaugemale lähme, siis see võrdub sekkumisega ja mõnikord ei järgi meie kasutatud kriteeriumid inimõiguste ja demokraatia põhimõtteid. teine kommentaar puudutab poliitiliste parteide ja jõudude rahastamist. tahaksin rääkida muudatusettepanekutest. ma tean, et me võime püüda luua objektiivseid kriteeriume, kuid kahjuks mõnikord kasutatakse, kasutatakse seda sekkumiseks. ja meil on võimalus sellest teemast veel rääkida. me oleme teatud rahastamise vastu. mõned poliitilised kontseptsioonid on üsna keerulised demokraatia on üks nendest. isegi kui me leiame siin õige definitsiooni, siis võime mõnikord ikkagi sattuda eksiteele. me ei usu, et meie komisjon või Euroopa Liit saaks asendada ÜRO-d, nii et me tahaksime selle põhimõtte kaasata ÜRO resolutsiooni. raportöör on näidanud tõepoolest, et äh, koostöö on võimalik. suur tänu Ehm... suur tänu. Äh, selle sõnavõtu tulemuseks on see, et äh, nüüd saab äh, sõna kolleeg Munis, palun suur tänu, härra esimees, esiteks tahaksin õnnitleda proua de Kaiserit väga hea raporti eest, millest me siin räägime, see on väga ajakohane ja samas peegeldab see kindlasti ka äh, tema mõtteid demokraatia osas ning äh, sama kehtib ka variraportööride muudatusettepanekute kohta, aga siin üks oluline osa raportist on va-, valimisvaatlusmissioonid, see on väga asjasse puutuv ja väga oluline Euroopa Parlamendile või siis pigem Euroopa Parlamendil on väga oluline roll mängida selles Euroopa välispoliitika aspektis. peaksime jääma tähelepanelikuks ja seisma selle eest, et me säilitaksime nende valimisvaatlusmissioonide legitiimsuse ning usaldusväärsuse ka see usaldusväärsus tuleneb sellest, et vaatlu-, valmisvaatlusmissioonid on hästi korraldatud, kindlasti on võimalik neid ka täiustada, aga need on kestnud juba mõnda aega, need on üsna prestiižikad rahvusvahelisel areenil. teiselt poolt kodanike esindajad ehk siis Euroopa Parlamendi saadikud, kes lähevad valimisvaatlusmissioonidele, tagavad siis legitiimsuse. nii et me peame sellel teel jätkama ja kui tahetakse siia kaasata inimesi, kes ei ole Euroopa Parlamendi liikmed, siis peaks seda tegema väljaspool valimisvaatlusmissioone ja kindlasti mitte liikmetena. Nad ei saa kindlasti olla Euroopa Parlamendi valimisvaatlusmissioonide liikmed, suur aitäh! ja nüüd palun kolleeg Triip suur aitäh, ma ühinen kõikide heade sõnadega, mida täna siin juba öeldud on proua de Kaiseri raporti kohta. esimesest ettekandest peale inimõiguste allkomisjonis on suhtutud sellesse raportisse väga hästi ja ma olen täiesti veendunud, et need viis peateemat, mis kajastusid muudatusettepanekutes, kõik siin kajastuvad väga hästi ja ma kindlasti usun, et me suudame kompromissmuudatusettepanekutega välja tulla. kui rääkida siin sellest demokraatia sihtasutusest, siis ma olen täiesti nõus, et see selle sihtasutuse osas peaks kehtima parlamentaarne järelevalve, täiesti loomulik, et Euroopa Parlament oma kontrolliõigust siin ka teostaks. ja oma vestlustest raportööriga on aru saanud, et siin on ka kompromiss täiesti võimalik. arvestades viimase aja muutusi Põhja-Aafrikas, siis on selge, et meil on sellist sihtasutust vaja, sest et kes siis oleks valmis võtma üle sealse valitsemise, kui seal polegi, pole infrastruktuuri ega vahendeid. üks punkt, mille tahaksin välja tuua puudutab häid tavasid, mida tuleks levitada, eriti neid, mis tulenevad otseselt ombudsmani tööst. suur aitäh, nüüd äh, viis minutit on sõna veel proua de Kaiserile, et ta saaks teha lõpliku kokkuvõtte. suur tänu, härra esimees. tahaksin tänada kõigepealt proua Hautalat. loomulikult võtan teatavaks äh, kõik seda, mis ta ütles, hindan väga tema muudatusettepanekuid äh, ja see on täiesti äh, õigustatud, et ta loob siin paralleeli demokraatia ja inimõiguste vahel. kiirelt siis teen ülevaate, härra Kukanil on terve rida muudatusettepanekuid, ma ei hakka detailselt nendest siin praegu rääkima. loomulikult tänan neid selle eest, ma ei tea, kas äkki äkki, kas me kohtusime juba ka teie assistendiga teiste assistentide hulgas? kas ta seal oli? jah, oli, ahah, selge. ja ise olen kohal ka neljapäevasel koosolekul ja siis on meil võimalik sellest rääkida. demokraatia on pika töö tulemus ja kindlasti töö, mida teeb proua Ashton naabruspoliitika läbivaatamise osas, selles ka meie osaleme. homme lähen ise Varssavisse, kohtume seal ka Poola eesistumise meeskonnaga, ka härra Saarjus Volskivist osaleb selles siin on kaks asja, mis on veidi, mis on kõige olulisemad, Saarjus, härra Saarjus-Volski ka sellest rääkis, parlamentaarne kontroll aga siin mul on tunne, et justkui me näeksime ette olemasolevate instrumentide surma mille kallal me ju nii palju tööd oleme teinud, nii et kui te suudate mind veenda selles, et eh, varasemad istumid ära ei kaotata, nii et tegemist on millegi uuega ja millegi muud täiendavaga, siis, siis eh, olen valmis seda ka kuulama. siin ma osalt juba rääkisin demokraatiast ja inimõigustest, see kodanikuühiskonna küsimus, ma olen veendunud, jõuame kokkuleppele, ma ei pea üldse võimalikuks seda, et me selleni ei jõuaks. kolleeg Saalale veel kord äh, ütleksin üle, ma juba tema assistendile ütlesin, miks ma väga hindan tema äh, muudatusettepanekuid. siin on neid, mis tõesti lisavad midagi uut, härra Saarsoos, kellele ma vastasin, härra äh, Hunt, Huntis muudatusettepanek number kuuskümmend üks, mis räägib öö, äh, rahvaste võõrandamatust enesemääramisõigusest ilma välise sekkumiseta, see on loomulikult üks aluspõhimõte, hea on see ka siin uuesti välja tuua, paneksin selle raportis ka veidi ettepoole, mitte sinna, kuhu teie tahtsite selle panna kindlasti saame sellest ka hiljem juba omavahel rääkida. ma ei ole proua Maria Munisi seisukohaga päriselt nõus, aga me oleme sellest temaga juba rääkinud. loomulikult oleks hea kasu-, kindlasti oleks hea kasutada ka meie endiste Euroopa Parlamendi liikmete teadmisi valimisvaatlusmissioonidel. Maria Munis ütleb, et nad ei, neil ei ole enam sama legitiimsust, jah võib-olla mitte, aga kindlasti on võimalus leida siin viis, kuidas nende teadmisi ära kasutada, ma pikalt rääkisin sellest härra Pat Coxiga, meie endise parlamendi presidendiga, ehk siis näeb, mida siin teha saab, aga selge on see, et valimised ei peaks olema mitte, valimisvaatlusmissioon ei peaks lihtsalt kohale minema, üle vaatama ja siis tagasi tulema, meil ei ole aega, väga kaua aega koha peal olla en-, meil endil parlamendiliikmetel ja seda saaksid teha siis äkki endised parlamendiliikmed, nii et peaksime ka sellele lahendused leidma. nüüd äh, härra äh, Krips. vabandust, härra Kõrsp loomulikult me ei ole unustanud teie muudatusettepanekuid, oma raportis keskendusin pigem Araabia kevade sündmustele, kuigi me sellest tegelikult päris sel viisil ei räägi, ma ei ole toonud välja ühtegi konkreetset riiki. aga jah, teil on õigus, ei tohi unustada neid riike, kus ikka veel on autoritaarsed režiimid võimul ida pool me teame seda väga hästi ja teadke siis, et minu jaoks on tegemist siin osaga tervest sellest suurest probleemist ja naabruspoliitika läbivaatamine, vaatamise käigus kindlasti ei eristata ida ja läänt. tegemist on kogemustega, mis on väga kasulikud selleks, et aidata neid, kes praegu sama protsessi läbivad. suur aitäh ja kell kaksteist kolmkümmend kohtume neljapäeval tunniks ajaks variraportööridega ja räägime siis kõikidest nendest küsimustest, mille ma täna siin ka välja tõin ja kindlasti saame me neljapäeva pärastlõunal siin veel üht-teist muuta, suur aitäh! Eh, suur tänu, proua de Kaiser! nüüd edasi päevakorrapunkt number kümme tagasiside Palestiina seadusandlusliku nõukoguga suhtlemiseks loodud delegatsiooni Jeruusalemma ja Jänekalda visiidi kohta, mis toimus kakskümmend kuus kuni kakskümmend kaheksa aprill kaks tuhat üksteist. tegemist oli äh, külaskäiguga olulisel äh, poliitilisel ajahetkel, Palestiina poliitilised liikumised teatasid leppimisest ja leiab aset konsolideerimisprotsess. enne kui ma annan sõna Colette Rossole, sooviksin tervitada ka proua Helga Schmidti, kes on äh, välisteenistuses äh, selle visiidi eest vastutanud isik. meil on vähe aega, nii et annan kohe sõna Colette Rossole tänan, esimees ja suur tänu võimaluse eest äh, mulle delegatsiooni visiidist rääkida. mul oli nüüd esimene võimalus rääkida Ahveti ees, olgugi et ma olen selle teemaga pikemat aega tegelenud. kõigepealt äh, tahaksin mõelda, et ka proua Helga Schmidt kindlasti tõstatab äh, selle teema, aga mina ka omalt poolt äh, tervitan nõukogu äh, lõppjäreldusi Palestiina-Iisraeli leppimisprotsessi kohta. me kordasime üle Euroopa seisukohad, näiteks lõikes kaks me toonitame, et tuleb teha koostööd vahevalitsusega leppimis ähm, lepingus ja samuti toonitatakse üle Euroopa Liidu positsioon, mis pandi põhjalikult paika detsembris kaks tuhat üheksa. soovin tarvut-, samuti tervitada seda fakti, et äh, parunes Ashton üritab äh, aktiveerida kvarteti tegevust lähtuvalt aktuaalsest olukorrast. me külastasime Ida-Jeruusalemma ja läänekallast aprilli lõpus. tegemist äh, oli äh, parteide ülese delegatsiooniga. me kohtusime Palestiina seadusandliku nõukogu esindajatega, me kohtusime inimõigustega tegelevate vabaühendustega Ida-Jeruusalemmas ja läänekaldal ja samuti äh, kohtusime ÜRO humanitaarabi ametiga Ida-Jeruusalemmas. märtsis kaks tuhat üksteist on tulnud välja see väga oluline raport Ida-Jeruusalemma humanitaarolukorra kohta. nüüd äh, paar sõna visiidist. põhimõtteliselt äh, Ida-Jeruusalemma külastamine kinnitas meie eelnevaid teadmisi seal toimuvast kohtusime perekondadega, keda on puudutanud äh, uusasunike tegevus, käisime Hebronis, kus äh, on pingelised suuded äh, uusasunike ja kohalike palestiinlaste vahel, käisime ka sealses mošees ja juutide pühakodades. kohtudes erinevate perekondadega käisime ka Tul Karimis, kus äh, asuvad äh, mittevägivaldsed äh, vastupanukomiteed. Need komiteed koosnevad noortest inimestest, keda üritatakse vägivallast äh, eemale saada ja kanaliseerida nende tegevust rahumeelsetesse vormidesse. see on väga huvitav, kui arvestades seda, mis toimub äh, mujal piirkonnas. tegemist on tõesti väga positiivse arenguga. loomulikult äh, me nägime, millist mõju avaldab Iisraeli turvalisuspoliitika kohalikele elanikele, äh, põllumaad äh, on äh, põhimõtteliselt jagatud nii, et pool maast jääb ühte riiki, pool maast teise riiki ja nii edasi. Ida-Jeruusalemmas kohtusime perekondadega, kes olid abiellunud Lääne kalda elanikega, aga kuna läänekalda abikaasal ei olnud Jeruusalemma ID-kaarti, siis ta ei saanud ka siis seal elavad abikaasad äh, külastada. kõik need aspektid on kirjas ka ÜRO raportis, mida ma soovitan kõigil lugeda. meie visiidi järeldus äh, parteide üleselt on järgmine. arvestades äh, USA tegevust seal piirkonnas, on meiega kohtunud palestiinlased arvamusel, et kvartett äh, on surnud. elu selle sees üldse ei ole, aga Euroopa Liidul on oluline roll mängida, et protsess taaskäivitada. Euroopa Liit võiks demonstreerida oma väärtust regionaalse tegijana, võttes äh, tugeva seisukoha ka Palestiinas ja Iisraelis, nii nagu seda on tehtud Tuneesias, Egiptuses, kõigil on selge, et aeg on otsa saamas on pidev surve Palestiina elanikkonnale mitte ainult äh, Ida-Jeruusalemmas, vaid ka läänekaldal. järjest enam palestiinlasi on tendesest ära lõigatud, kuna ehitatakse teed Iisraeli asunike juurde. kui vaadata kaarti, siis on näha, kus need asundused kõik äh, paiknevad. on sellised äh, enklaavid mis on äh, palestiinlaste asualad ja mis ei ole omavahel ühendatud muud moodi kui vanade teede abil ja kümneminutilisest äh, sõidust äh, võib saada kahetunnine sõit, kuna tuleb läbida mitmesuguseid kontrollpunkte. on ka poliitiline probleem, et kuidas äh, luua elujõuline Palestiina riik, kui äh, on sellised äh, enklaavid, mida kohalikud nimetavad bantu riikideks kõik, kes delegatsiooni visiidil osalesid, on arvamusel, et äh, kui midagi kiiresti ei tehta, siis on täiesti võimatu luua Palestiina riiki, mis põhineks äh, kuuekümne seitsmenda aasta piiridel. tekib küsimus, et mis on alternatiiv. alternatiiviks on äh, üks riik, aga kes usub, et see üks riik oleks elujõuline? arvestades seda, et äh, vaen on kestnud äh, niivõrd pikka aega. ma ei hakka siin detailidesse laskuma, aga näiteks Ida-Jeruusalemmas on surve haridusasutustele väga suur. poolteist tuhat äh, klassiruumi on puudu ja Iisrael vastutab seal selliste teenuste pakkumise eest. ma juba mainisin ka asunike probleeme, mitte ainult äh, Ida-Jeruusalemmas, vaid äh, ka vanalinnas esimesed päevad meie visiidist olid tõesti väga pessimistlikud, aga kolmandal päeval teatati meile Hamasi poolt, et äh, lepituskokkuleppele Fatahiga on kirjutatud alla Kairos. me küll teadsime, et läbirääkimised käivad, aga me ei uskunud, et need äh, lõpule viiakse ja ka Palestiina seadusandliku nõukogu esindajad ja kõik äh, rõõmustasid äh, väga selle üle. ja kõik küsisid meilt, et mis saab olema Euroopa reaktsioon, kas äh, Euroopa tunnustab seda uut tehnokraatide valitsust, kui valimised toimuksid, kas Euroopa siis tunnustaks valimiste tulemusi või teeks Euroopa Liit sama, mida kahe tuhande kuuendal aastal, ehk siis lükkaks tagasi tulemuse. meie peaksime siinkohal arvestama sellega, mis on juhtunud äh, Egiptuses ja Tuneesias. me ei saaks äh, seaduslike valimiste tulemust mitte aktsepteerida, ma loodan, et äh, mul on selles osas õigus ja ma loodan, et Euroopa ei tee sama viga teist korda. selline optimism oli selge, oli silmaga nähtav, aga see ei muutnud olemasolevat olukorda. nagu nõukogugi eile ütles, siis äh, kogu protsess on halvatud ja meil äh, tuleb vaadata, kuidas Euroopa saab aidata kaasa selle protsessi lahtiharutamisele. president Obama eelmise nädala sõnavõtt on väga oluline. ma tean, et äh, ta ei öelnud midagi äh, asunike kohta, aga eurooplased seda eile tegid ja me peame säilitama oma seisukohad, meil tuleb edasi liikuda kõikides küsimustes. me kohtusime Palestiina välisministriga ja ta selgitas meile, et nad üritavad saavutada edusamme ÜRO liikmelisuse osas septembris. ta ütles, et see kuupäev on tõesti äh, selline, mida on võimalik ka muuta, kui toimuvad tõsised edasiminekud piiriküsimuste alastes läbirääkimistes. ja seda arvasid ka mitmed teised osapooled. niisiis äh, väga oluline on, et selline paindlikkus äh, eksisteerib. ükski palestiinlane, kellega me kohtusime, ei arvanud, et äh, on võimalik saavutada rahumeelset tulevikku ilma läbirääkimisteta Iisraeliga palestiinlased vajavad ka turvalisust, nad ei saa elada olukorras, kus neid iga hetk võib tabada pomm. nii et see on selline kahepoolne küsimus ja see kõik peab leidma teineteist vastastikku arvestava lahenduse. ma pean nüüd lõpetama, aga lugesin Agence France'i raportit, kus FATA juht ütles, et nad ei soovi ühepoolset äh, iseseisvuse väljakuulutamist. võib-olla tõesti äh, siin on erinevus ÜRO liikmelisuse taotlemisega. lõpetuseks tahaksin öelda kahte asja. kõigepealt praeguses olukorras on oluline, et parlament äh, hoiaks asjadel silma peal. ma ei ole asja veel teistega arutanud, aga võib-olla võiks ahvet Lähis-Ida töörühmale anda ülesande jälgida olukorda ja informeerida vastavalt ahvetit ja parlamenti ja on väga oluline, et Euroopa Parlamendis toimuks arutelu Lähis-Ida rahuprotsessi üle nüüd ma tean, et on olemas äh, laiemaid muid küsimusi, aga just selles spetsiifilises küsimuses peaksid parlamendiliikmed saama võimaluse diskussiooniks ja võib-olla me võtaksime siis ka vastu resolutsiooni ja see ehk tugevdaks Euroopa Liidu läbirääkimiste positsiooni kvartetis äh, ja suhetes USA-ga. tänan enne kui hakkame diskussiooniga pihta, oleks võib-olla hea ka küsida Helga Schmidtilt ülevaadet olukorrast Lähis-Idas ja pärast seda annan äh, teistele kolleegidele sõna, palun. Thank you very much! suur tänu! suur tänu, et te mind siia kutsusite sõna võtma kasutan seda võimalust ära ja vastan mitmele küsimusele, mis siin tõstatati ja olen ka palju ko-, mitmete kommentaaridega nõus, kuid kindlasti ei ole nõus sellega, et kvartett on surnud, üldse mitte. arvan, et Euroopa Liit on väga olulist rolli mänginud kvarteti elus hoidmisel. kvartett ei ole küll saavutanud seda, mida ta soovis saavutada. ja tahaksin veel selgitada, et meil oli kohtumine veebruarikuus, mida juhatas Münchenis kõrge esindaja. selle eesmärgiks oli esitada deklaratsioon, mis aitaks mõlemal osapoolel tagasi läbirääkimiste laua taha istuda. veebruaris algasid poliitilised sündmused Egiptuses ja teistes riikides ja tol hetkel otsustas kvartett läbi viia mitmed kohtumised ühe ja teise osapoolega, et näha, mida läheb vaja, et mõlemat osapoolt läbirääkimiste juurde tagasi tuua. me oleme rääkinud läbi mõlema poolega ja need kohtumised on olnud väga viljakad nii kohapeal kui ka Brüsselis ja see on esmakordne sündmus. me pidime kvarteti juhatajate kohtumise edasi ja nüüd on võimalus hinnata viimase aja sündmusi ja vaadata, kuidas edasi liikuda. ja me peame kindlasti ära kasutama president Obama kõnest tekkinud võimalust. olin Washingtonis koos äh, kõrge esindajaga eelmisel nädalal ja enne president Obama kõnet öö, äh, oli seal ka Jordaania kuningas. ma arvan, et tegemist oli väga strateegilise hetkega ja kõrge esindaja tegi selgeks Washingtonis, et meil on vaja väga selget sõnumit saata muidugi tervitame president Obama kõnet, eriti tema viidet sellele, et piirid peavad põhinema kuuekümne seitsmenda aasta piiridel ja et tuleb kinni pidada turvalisusreeglitest ja tähelepanu pöörata ka põgenikele probleemidele. meil oli ka oluline välisasjade nõukogu kohtumine eile ja järeldused rõhutavad, et me peame kiirelt edendama otseseid läbirääkimisi. Te mainisite ka, et iisraelsed ütlesid, et detsembri tähtaeg on muudetav. me oleme sama kuulnud ka pealäbirääkijalt. meie, me oleme saanud kinnitust, et kui septembriks on läbirääkimised käimas, siis ei ole vajadust peaassambleed korraldada. sellepärast me peame aitama mõlemal osapoolel tagasi läbirääkimiste juurde tulla. see on oluline ka sellepärast, et paljusid teemasid on võimalik lahendada ainult läbirääkimiste raames, mitte ainult piirikontrolli küsimus, aga ka sellised küsimused nagu vesi, elekter ja paljud teised teemad. samuti tegime selgeks, et me ei toeta ühepoolseid algatusi kummaltki poolelt me oleme korduvalt öelnud nõukogu järeldustes, otsestes läbirääkimistes, et uusasundused on ebaseaduslikud ja takistavad rahuprotsessi, kõrge esindaja ütles seda eile ka pressiavalduses. samuti me ei toeta ühepoolseid algatusi, sest meil on vaja läbiräägitud lahendusi. eile, nagu te ütlesite, langes koola, külaskäik kokku Palestiina-poolse leppega. me oleme pidevalt kutsunud üles Palestiina-poolseid osapooli omapoolsed kokkulepped sõlmima ja me ütlesime, et tegemist on väga olulise sammuga kahe riigi lahenduse suunas, kuid samas on selge, et erakonnad peavad toetama mittevägivalla põhimõtet ja pidama kinni eelnevatest kokkulepetest, sealhulgas ka Iisraeli õigusest eksisteerida. ma ei taha liiga pikalt teha, tahaksin veel lõpetuseks öelda, kuivõrd te jagasite siin oma kogemust, ma arvan, et me oleme olnud kõige olulisem Palestiina toetaja ja jaganud viissada miljonit eurot aastas oma eelarvest, kaasa arvatud ka Palestiina põgenikele UNRWA-s. ja me oleme jaganud ka kahepoolset abi. ja Gaza olukord on endiselt väga murettekitav. kõrge esindaja käis seal esimeste hulgas ja ta on seal juba kaks korda käinud ja kutsunud pidevalt üles poliitilisteks muutusteks, mis lubaksid Gazal normaalseid suhteid arendada, eriti kaubandussuhteid. oleme seal palestiinlasi toetanud eriti mis puudutab äh, piiriületuspunktide edendamist ja palestiinlaste äh, vastut-, poolse vastutuse võtmist. Grazie, allora abbiamo una väga hea. meil on siin nüüd kõnelejate nimekiri. palun, härra Atkins. Palestine and Gaza and uh, East Jerusalem jah. Äh, ma olen äh, samuti osalenud nendes projektides ja ma õnnitlen härra De Rosat selles osas, et ta oli õiges kohas õigel ajal, ma ei saanud ise seal osaleda, sest ma, meil olid valimised Ühendkuningriigis. tahaksin äh, siinkohal härra De Rosat toetada kui mina seal viimati käisin, ütles meile doktor Ashra, kes on Palestiina kristlane, et äh, südaööst on puudu ainult üks minut ja ma arvan, et äh, De Rossa püüdis just seda põhimõtet siin välja tuua. mida ma siin öelda tahan, ma arvan, et äh, teie mõistate mind, kui ma ei tea, kas parlament mõistab, on see, et me peame rohkem positiivset algatust üles näitama ja vähem rääkima Euroopa Liidu tasandil. meid on süüdistatud selles, et me maksame, kuid me ei taha mängu kaasa mängida. ma ei ole nõus eelkõnelejaga kvarteti suhtes, sest ma olen igal pool näinud, et kvarteti põlatakse ja üldiselt ei tundu kvartett mängivat olulist rolli, kuid me saame ja me peame oma rolli mängima. ma, mulle tekitab muret see, et parlament on eriarvamusel ja Iisraeli mõju on selline, et nad püüavad meie arutelusid ja otsuseid mõjutada. Iisraeli tuleb äh, rahustada piiride ja tuleviku ja nende olemasolu küsimuses. seda tuleb kin-, ikka ja jälle üle korrata. kuid samuti tuleb kinnitada palestiinlastele, et ka nendel on tulevik. Hamasiga me ju ei pidanud rääkima, sest tegemist on terroristidega, kuid nad on väga tähelepanuväärsed inimesed, nad on selgelt väljendanud seda, mida nad soovivad ja nüüd koos Fataga äh, on nad tekitanud veel suuremat huvi enda vastu. me peame Iisrael selgeks tegema, et see, mida president Obama ütles, juhtub. et piirid on kaitstud, kuid uusasundused peavad lõppema. Gazale peab andma ligipääsu sellele, mida nad vajavad ja palestiinlastele tuleb tagada li-, vaba, liikumisvabadus. nagu üks diplomaat ütles mulle viimati, kui te arvasite, et Lõuna-Aafrikas oli apartheid jube, siis tulge siia ja vaadake, mis siin toimub. see on üsna kurb tõdemus ja me peame seda alati meeles pidama. ja lõpuks olen nõus sellega, et me peame põhjalikult arutama üle positiivsetest tulemuste üle, mis saab olla konkreetsetel poliitilistel meetmetel. me peame olema toimijad, mitte ainult maksjad, me peame nüüd ja kohe toimima. suur tänu. palun nüüd äh, proua Haakin Uh, toetan kõike seda, mida härra De Rosa ütles. ja osalesin ise selles külastikus, külastuskäigus ja meile tuletasime meelde, et ka Sinn Fein oli omal ajal terroristlik organisatsioon. me peaksime nõukogul ja proua Ashtoni käest küsima, mida nad mõtlevad sellega, et aeg on sobiv, nagu teises artiklis on öeldud. me näeme, et see, mida hüütakse rahuprotsessiks, venib ja on okupatsiooni lihtsustanud. okupatsioon on tänu sellele saanud edasi kesta ja kõik ühepoolsed sammud on astutud Iisraeli poolt. uusasundused on ühepoolne samm, müür on ühepoolne samm, see, kuidas nad Gazast loobusid, on ühepoolne samm. seega oleks väga hea, kui meil oleks kaks osapoolt, kes toimivad. kuid me peame meeles pidama, et õiguste üle ei ole vaja arutada. Neil on oma õigused vastavalt rahvusvahelisele õigusele me peame okupatsiooni lõpetama ja siis me saame rääkida põgenike probleemidest ja teistest probleemidest ja tagada mõlema osapoole osavõtu. kuid me peame ütlema ikka ja jälle, et aeg on otsakorral. ühe riigi lahendus on katastroofiline kohtusin mitme palestiinlasega, kes arvasid, et see võiks töötada, sest nad ütlevad, et siis sellisel juhul võiks Euroopa Liit lõpuks äh, standardite kohustusele vastata ja inimõiguste rikkumisele reageerida. võib-olla on see tõesti nii, kuid igal juhul oleks meil aastakümneid äh, vihkamist ja vägivalda ja igasugune mittevägivaldne liikumine lämmatataks. seni, kuni me räägime rahuprotsessist, kuid ei astu konkreetseid samme, kui me lepime nüüd AK-ga, see tähendab seda, et me saame väga vähe ära teha. kui ära ei kasuta, siis me lihtsalt äh, toetame Iisraeli ja kaotame Euroopa Liidu näo terves piirkonnas. suur tänu! ma ei taha teile siin kogu aeg kõneaega meelde tuletada, kuid kell pool seitse peame lõpetama ja meil on veel viis kõnelejat ja pärast siis härra De Rossi võtab samuti sõna, nii et palun piirdage, piirake oma kõneaega nii palju kui võimalik Äh, härra Brock. härra esimees, äh, mõned märkused äh, minu poolt. esitan siin oma lemmikküsimuse, et millal otsustab Euroopa Liit kvartetis mängida Ameerikaga võrdset rolli? see on minu arvates väga oluline küsimus see puudutab nii äh, probleemi lahendusele jõudmist kui ka aktsepteeritavust äh, kogu äh, piirkonnas, kui Euroopa Liidu roll oleks samaväärne USA-ga, siis oleks võimalik meil jõuda kahe riigi lahendusele, nii et oleksid mõlemale riigile antud turvagarantiid. me ei saa loomulikult teha ühepoolseid etteheiteid äh, Iisraelile. Hamas valitseb äh, Gaza sektorit, äh, tahame seda või mitte. tegemist on väga tugeva jõuga Palestiinas, mis keeldub äh, tunnistamast Iisraeli eksisteerimisõigust, nii et meil on ka sealtpoolt äh, probleem. me kritiseerime õigusega loomulikult ka Iisraeli asunduste poliitikat. nii et äh, me peame tagama protsessi, kus osalevad äh, mõlemad pooled ja kui mõlemad pooled ei ole kaasatud, siis meil on suur probleem. meil tuleb kindlasti teha koostööd ka Araabia liiga ja Araabia riikidega. Nad suudavad äh, positiivselt demokraatlikesse arengutesse Egiptuses, aga siin äh, suhetes Iisraeliga on neil mitmesuguseid äh, küsimärke veel. Lähis-Ida konflikti lahendamine on hädavajalik kogu piirkonnale ja see konflikt ei tohiks tulevikus takistada ikka ja jälle muid protsesse. Nielsen, alla parole. lugupeetud äh, proua Kill Nielsen. tõepoolest, De Rosa, härra De Rosa ettepanek on väga hea, tuleb sellega Euroopa Parlamendis ka kaasa minna, meil on vaja väga pika arutelu selle teema ümber ja ma seega ühinen või toetan tema ettepanekut kõigepealt, nagu härra Brock ütles, et see probleemi lahendamine on vajalik tervele regioonile, ma arvan, et see on vajalik meile kõigile ka selleks, et saaksime rahulikult elada omaenda kodulinnades ja kodupiirkondades. tahaksin siin ka pöörda tagasi selle lause juurde, mida siin hiljuti öeldi, et Euroopa Liit ähm, võib häbisse jääda me näeme, kuidas kodanikuühiskonda peab äh, ohjad enda kätte haarama, sellepärast et meie oma tööd korralikult ei tee. kui me vaatame näiteks BDS-i äh, kampaaniat, äh, mis levis paljudes riikides, mis oli suunatud koloniseeritud piirkondadest imporditud toodete vastu, ja seda imporditakse lausa vastavalt assotsiatsioonilepinguga Iisraelile Iisraeliga ja see läheb tegelikult vastuollu ka rahvusvahelise põgenike konventsiooniga ja siin on täiesti kõrvale jäetud erinevad probleemid, ka Gaza probleem, Gaza blokaad on humanitaarvaatenurgast täiesti talumatu, rohkem kui kuuskümmend protsenti Äh, sealsetest äh, inimestest on tegelikult lapsed, nad on alaealised ja nad maksavad äh, selle eest, kes kahe tuhande kuuendal aastal valisid mittesobivad inimesed võimule. ja tegemist on sellise kättemaksuga. eelmisel aastal nägime, et Iisrael veidikene reageeris, Iisrael äh, näilikult äh, leevendas blokaadi, aga me näeme, et viisteist laeva tegelikult praegu valmistuvad selleks, et Gazasse sõita. seda erinevatest äh, Euroopa Liidu liikmesriikidest, Prantsusmaalt näiteks nii-öelda rahulaev. rahva toetus sellele on tohutu. paljud inimesed äh, väljaspoolt äh, poliitikat, äh, kas siis äh, artistid või kes iganes toetavad sellist laevastiku ideed. ja ma loodan, et proua Ashton ja tema teenistus avaldavad vajalikku survet Iisraeli võimuorganitele selleks, et tagada see, et nagu, et ei juhtuks nagu eelmisel aastal, et ähm, rünnatakse neid mittevägivaldseid äh, inimesi, kes lähevad sinna lihtsalt selleks, et näidata, et see blokaad on vastuvõetamatu. kolleeg Koomes, äh, Noiser ja Morvai, palun üks minut, poolteist minutit kõigile, sellepärast et muidu ei ole võimalik enam vastata. teen väga lühidalt, äh, tahaksin toetada ideed organiseerida arutelu nii et seal osaleks proua Ashton või siis kes iganes, et parlamendil oleks võimalik väljendada oma seisukohti, minu arvates on see väga oluline. asjad ei ole enam nii, nagu varem, me ei saa äh, lubada äh, seda, et see ummikseis äh, järjest ketab. kas olukord on muutunud, hetkel see ei ole Iisraeli küsimus, aga varsti see seda on, kui mitte midagi ei tehta, nii et täiesti vajalik on äh, et me võtaksime oma seisukohad, et nõukogu haaraks endale liidrirolli, me ei räägi siin ainult äh, sellest, et me peame neliku raames olema võrdsel see-, positsioonil Ameerika Ühendriikidega, vaid äh, sellega, et me kiitsime heaks ka Veneetsia deklaratsiooni, mis siin selle suuna kätte näitas, nii et see puudutab meie julgeolekut sama palju kui Iisraeli või Palestiina oma. suur aitäh! kolleeg Noiser, palun Äh, suur tänu. ma olin ka selle delegatsiooni liige, ma võiksin äh, kirjeldada siin mitmeid detaile, mis äh, näitlikustavad, et väljasaatmine on brutaalsem ja humanitaarolukord on halvenenud. ÜRO erapooletu raport ka täpselt valgustab seda olukorda. mul on äh, kõrini sellest, et äh, ma parlamendiliikmena peaksin mõtlema, et kas nüüd peaks tegutsema nõukogu või kvartett, vaid meie Euroopa Parlamendina peame selgelt ja õigeaegselt panema paika oma seisukohad. septembris äh, toimub ÜRO teemaline otsus ja Euroopa peab enne seda oma seisukohad paika panema, me kaotame täielikult oma usaldusväärsuse Araabia riikide silmis, kui me nüüd, kui Hamas ja Fatah on leppimas, ei võta vastu selgeid seisukohti täna. suur aitäh ja viimaseks sõnavõtjaks kolleeg Morvai, palun. Uh, suur tänu ja tulenevalt ajalistest piirangutest tahaksin esitada vaid faktilise küsimuse. välisteenistuse esindaja, kes esindab ka proua Ashtonit, mainis, et Euroopa Liit ehk siis Euroopa maksumaksjad maksavad viissada miljonit eurot aastas selleks, et anda abi Palestiina rahvale. minu küsimus on, seisneb nüüd selles, et kas Iisrael on maksnud hüvitisi selle eest, selle kahju eest, mida ta on põhjustanud ja kas Euroopa Liit on kunagi nõudnud seda, et Iisrael maksaks kinni äh, kahjud, mis ta on tekitanud näiteks rahvusvahelist õigust rikkudes, äh, korraldades ebaseaduslikke rünnanguid Gazale või kas äh, Äh, on äh, õige, on selline lähenemine, et Euroopa tuletõrjujad, õpetajad ja medõed maksavad kinni äh, koolide, haiglate, teiste ehitiste ehitamise, mis, mille lõppkokkuvõttes on Iisrael hävitanud. Ähm, la, la conclusione. nüüd siis lõpetuseks annan teile sõna kaheks või kaheksa pooleks minutiks või siis ühesõnaga poolteist minutit äh, kõigepealt proua Schmidt ja siis härra Terosa. Very äh, briefly because we have to close ja. at me peame lõpetama. teen lühidalt vastuseks härra Broki küsimusele, et millal Euroopa Liit võtab juhtiva rolli. kvartetis äh, on Venemaa, ÜRO, USA ja Euroopa Liit ja kui kvartett kohtub Euroopas, siis on juhtivad eurooplased ja kui kohtutakse ÜRO ruumides, siis juhib kvartetti ÜRO, see on formaalne vastus. Euroopa Liidu positsioon on selge, kaks tuhat üheksa nii parameetrite kohta kui ka leppimise kohta. meie oleme andnud otsustava panuse selleks, et kvarteti uuesti aktiviseerida ja me üritame mõlemad pooled äh, läbirääkimiste laua taha tuua ja ühepoolsed sammud ei vii meid edasi. mis puudutab äh, nüüd kahjude hüvitamist, siis pikka aega kannatas Iisrael Gazast tulnud raketirünnakute all, seda unustatakse tihtipeale ära, aga sellega tuleb ka arvestada. La conclusione. jaa yeah, uh,, thanks very much. Teile ka sõna järelduste või kokkuvõtte. kõigepealt äh, Iisraeli Euroopa Liidu abi kahjustusest ma tean, et Iisrael maksis äh, ÜRO-le äh, kahjutasu äh, sõja tõttu kahe tuhande äh, kaks aastat tagasi Euroopa Liitu, liidule seda raha hüvitatud või seda, neid kahjusid hüvitatud ei ole, sellepärast et Euroopa Liit annab palestiinlastele üle need ehitised, mis ta on ehitanud, nii et seega Euroopa Liit ei saa midagi nõuda, seda peavad tegema palestiinlased tahaksin rääkida Hamasist, see on võib-olla üks olulisemaid teemasid. Hamas ei ole selline üks terviklik organisatsioon, nagu ikka on see eh, nende arvates kasvanud välja siis vabadusvõitlusest, seal on öö, eh, erinevaid jõude, terroriste, kes liiguvad ühest liikumisest teise ja nii edasi, nii et tegemist on järjest edasi areneva liikumisega ja see, et nad on ühinenud öö, lepitusprotsessiga on selle tõestuseks, Euroopa Liit peavad jõudma, leidma viisi, kuidas nendega rääkida, mitte ilmtingimata läbirääkimisi pidada, vaid vähemasti rääkida. Nad peaksid jõudma selleni, et leida vastav lähen-, lähenemine, mis tagaks ka Iisraeli julgeoleku tulevikus ja nii edasi ja lõpetuseks ma täiesti toetan nõukogu avaldust Žiliisi kohta, jah, ta tuleks vabastada, mingeid kahtlusi siin ei ole, aga ma tahaksin, et nõukogu kordki ütleks, et need kuussada Palestiina last, kes on Iisraeli vanglatesse, samuti enda peredele tagasi antaks äh, nii et siin on tasakaalu küsimus, kuidas me nende teemadega tegeleme ja ma tunnen kaasa Shalisile ja tema perele ja minu arvates peaks tal võimaldama neile juurde, nende juurde tagasi pöörduda. aga siin on äh, humanitaarküsimused. tegemist on lastega, kes äh, on sinna jõudnud läbi sõjakohtute. suur aitäh! kohtume homme kell üheksa.